päevakorrapunkti number kaheksa juurde. Charles Tannocki raport äh, Montenegro teemal. kolleeg Tannock, kas teil on veel midagi öelda enda kasuks? ei, tänan, esimees me arutasime küsimust eile, kõik variraportöörid ütlesid oma arvamuse välja ja kõik peale kuue toetasid äh, kompromissmuudatusettepanekuid, nii et ma usun, et ähm, hääletustulemuse äh, taga saab olema suur enamus. suur tänu, siis alustame kompromissi üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. edasi teine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 Itaalia kolleegid kasutavad äh, ajamõõtmisvahendeid. nii, hääletamine lõppes, kakskümmend kuus poolt, kakskümmend neli vastu, vastu võetud. edasi muudatustame kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et sama enamusega on vastu võetud. hästi, kontrollime üle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 erapooletud. kontrollime üle. They will change it back now. Again. <laughs> hääletamine on lõppenud. vastu võetud äh, kakskümmend kuus poolt, kakskümmend viis vastu. kaks poolt vastu, erapoolt vastu võetud kakskümmend neli poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. edasi kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle. ¿Dónde? 30. 30. 30. 30. Grazie, Presidente. Dankeschön. Mit 24 zu 22. 24 poolt, 22 vastu, vastu võetud. 31 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. 32 poolt, vastu, erapooletud. Kontrollime üle. Ne? Äh, 32. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kuus vastu, kakskümmend kolm poolt, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kolmkümmend neli esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kontrollime üle. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, kakskümmend kaheksa vastu. ja kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kolmkümmend viis, esimene osa poolt, vastu erapooletud. kontrollime üle. Die Abstimmung ist geschlossen. ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, kakskümmend kaks vastu, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend. ainult teine osa. kuuskümmend, ainult teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime üle ja die haben ihn eigentlich abgelehnt. ja tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi seitsekümmend esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt kontrollime üle. kuuskümmend üheksa oli ei ja seitsekümmend kolm oli vastu võetud. ja härra Ferm, miks te mind ei usu? nii, vastu võetud seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud. ei ole ka selge. tundub, et tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu. kas liberaalid on nüüd ka hääletanud? vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, er-, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd edasi üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, üheksa poolt, vastu erapoolt vastu võetud, üks poolt,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 Die Abstimmung ist geschlossen. Das ist egal, das ist deren Problem. nii ja hääletamine on lõppenud. viiskümmend poolt, üks vastu. ja härra Tanok, ma luban teile, et me leiame üles selle ühe, kes vastu hääletas. Still doesn't die hmm?. Still doesn't die. <laughs> Not him, his friend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 Kolleeginnen und Kollegen, wir kommen zum Bericht Kroatien. austatud äh, kolleegid, järgmisena on meil päevakorras äh, Horvaatia raport, raportöör on härra Lutšek, meil on tegemist esimese arvamuste vahetusega ja arvatavasti saab see olema viimane raport, mis käsitleb äh, Horvaatia äh, riiki sellest perspektiivist, sellepärast et juba esimesel juulil kaks tuhat kolmteist liitub Horvaatia Euroopa Liiduga. kakskümmend liikmesriiki pluss Horvaatia ise on ratifitseerinud liitumislepingu ja me ootame, et sama teeksid ka ülejäänud riigid lähima aja jooksul. me eeldame, et äh, Horvaatia täidab ära need äh, ülesanded, mida mainis komisjon oma raportis, mis pärineb oktoobrist, järgmine komisjonipoolne jälgimisraport tuleb äh, märtsis ja kui äh, Horvaatia peab ka kinni oma lubadustest, siis äh, toimub liitumine eeldatavasti esimesel juulil. ja palun, kolleeg, teil on sõna. tänan, esimees. nagu te juba ütlesite, siis meil on tegemist antud juhul viimase eduraportiga Horvaatia teemal kui kõik läheb hästi ja ma loodan, et tõesti läheb, siis äh, saab esimesel juulil kaks tuhat kolmteist Horvaatiast kahekümne kaheksas Euroopa Liidu liikmesriik. ma tahaksin äh, õnnitleda südamest äh, Horvaatia kolleege ja kogu riiki, sellepärast et Horvaatia jaoks on tegemist ajaloolise saavutusega. Horvaatia on teinud olulisi edusamme, mis äh, näitavad ka seda, kuivõrd edukas on Euroopa Liidu laienemispoliitika kui selline. siin raportis on kolm põhisõnumit. kõigepealt äh, Horvaatia on õigel teel saamaks täisliikmeks äh, juulis. komisjoni eduraport toob välja põhiülesanded, kaks ülesannet äh, on veel lahtised ma rääkisin asepeaministri Mimitsaga hiljuti ja ta lubas, et mõlemad ülesanded on täidetud märtsikuus. me räägime siin dokkide äh, erastamisest ja piiriületuspunktidest äh, Aadria mererannikul Horvaatia ja Bosnia-Hertsegoviina vahel Horvaatia on äh, demokraatlik äh, riik, äh, kus kehtib sotsiaalne turumajandus ja Horvaatia on valmis kasutama Euroopa Liidu fondide vahendeid mitte kõik liikmesriigid ei ole veel ratifitseerinud liitumislepingut ja me eeldame, et nad teeksid seda iga aja jooksul. viimasena lepingu ratifitseerinud Prantsusmaa. mis puudutab äh, ratifitseerimist äh, Sloveenias, siis äh, täna kohtuvad Horvaatia ja Sloveenia eksperdid, kes arutavad Jublanska panka küsimust ja loodetavasti pärast seda lahendust äh, saab ka Sloveenia lepingu ratifitseerida. mina juhin tähelepanu ka Horvaatia reformide jätkusuutlikkusele, nii et need jätkuksid ka pärast liitumist, et Horvaatia kodanikud nendest äh, reformidest täielikult kasu saaksid. eriti keskendun ma õigusriiklusele. on veel võimalik äh, tugevdada äh, riigi administratsiooni, eriti mis puudutab äh, korruptsioonivastast võitlust, kogu justiitssektori tugevdamist ja avaliku halduse tugevdamist. ma olen arvamusel, et äh, Horvaatia parlamendil, Saboril peaksid äh, olema äh, tugevamad kontrollivolitused, samuti tuleks kaasata rohkem kodanikuühiskonda, nii et äh, poliitikud äh, tõesti täidaksid need lubadused, mis nad on andnud enne liitumist. raportis juhime tähelepanu ka Horvaatia liitumise piirkondlikele mõjudele, me kutsume üles Horvaatiat äh, tegutsema aktiivselt oma piirkonnas, tutvustades Euroopa Liidu äh, väärtusi, äh, edendades äh, leppimist, heanaaberlikke suhteid ja piirkondlikke suhteid. Horvaatia peaks oma rollis olema proaktiivne ja konsu-, konstruktiivne, lahendamaks kahepoolsed küsimused naabritega nii et äh, kahepoolsed äh, vaidlused ei takistaks äh, edasist Euroopa Liidu laienemist Balkanil. Horvaatia oleks edumudeliks teistele ja kindlasti eeskujuks riikidele nagu näiteks Montenegro, mille küsimust me arutasime eile ja hääletasime täna niisiis, äh, kolleegid, jään ära ootama teie muudatusettepanekuid. kahe nädala pärast äh, Strasbourgis on meil järgmine koosolek, kus meil on võimalik muudatusettepanekuid arutada, nii et me saaksime parlamendi poolt äh, koostada hea raporti ja toetada Horvaatia liitumist. suur tänu! ja järgmisena saab sõna Rahvapartei nimel Bernd Posselt suur tänu, esimees. ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri Libor ühesõnaga, ma tahaksin äh, tänada Libor Utšekit koostöö eest variraportööridega, aga peaksime siiski mõned rõhuasetused natukene ära muutma. ühte aspekti härra Rutšek juba mainis ja see puudutab äh, seda, tuleks tunnustada Horvaatia valitsuse, eriti asepeaministri Mimitsa äh, püüdlusi tagamaks reformide jätkusuutlikkust lähenemine Euroopa Liidule ei peaks kindlasti olema parteipoliitiline eesmärk, vaid see peab olema kõikide osapoolte soov ja ma olen täiesti veendunud, et äh, Horvaatia lahendab äh, märtsikuuks ära veel need kümme lahtist punkti. põhimõtteliselt oleme me juba hääletanud ju liitumise poolt. edasi me peaksime avaldama survet äh, ratifitseerimisprotsessile. mul on hea meel, et äh, Prantsusmaa ratifitseeris äh, lepingu, aga väljendan siinkohal rahulolematust oma koduriigi Saksamaa aadressil, kutsun üles Bundestagi äh, ratifitseerime liitumislepingut kiiresti, täna me tähistame Elisee lepingute aastapäeva ja oleks tõesti väga hea, kui Saksamaa järgiks Prantsusmaa eeskuju, nii et liitumine saaks tõesti toimuda esimesel juulil kaks tuhat kolmteist. ma tahaksin täiendada raportit ka ühe lõigu ka, mis äh, kiidab äh, meie Horvaatia kolleegide tööd äh, siin vaatlejatena ja tervitab nende saamist äh, täisliikmeteks esimesel juulil. lisaks tuleb meil pöörata tähelepanu sellele, et liitumisprotsessi ettevalmistustööd ei tohi saada osaks valimisvõitlusest ja pöördun siin äh, Sloveenia kolleegide poole. Sloveenias on valitsuskriis, suured sisepoliitilised äh, turbulentsid ja ma väga loodan, et äh, naabruspoliitika äh, probleemid ei tõusetuks äh, esiplaanile ja ei oleks takistuseks liikumis, liitumisele. ma olen tõesti pikaajaline Sloveenia sõber, ma olen Sloveeniat igati toetanud, aga Sloveenia peaks nüüd omalt poolt tagama, et ei oleks mitte mingisuguseid viivitusi. suur tänu ja selle viimase üleskutsega ma tahaksin ise ka kindlasti liituda ja liitun ka sõnadega äh, Saksamaa aadressil. järgmisena saab sõna härra Kassin suur tänu, lugupeetud kolleegid. kõigepealt ma tahaksin õnnitleda härra Libor Protšekit selle suurepärase ja väga positiivse ülevaate eest Horvaatia kohta, sest tõepoolest Horvaatial on vaja julgustust ja see julgustus tuleb täiesti õigel ajal, sest niimoodi saab Horvaatia parandada oma olukorda ise ja liituda Euroopa Liiduga õigel ajal. eriti tahaksin ma kiita Horvaatia tööd heanaaberlike suhete eh, edendamisel ja eh, visiit Horvaatiasse oli väga oluline. ka mina tahaksin näha, et Horvaatia E, väga kiiresti liituks e, Euroopa Liiduga, aga ratifitseerimisprotsess näiteks ei ole alanud veel selles, selles riigis, kust mina pärit olen. ja eeldused selleks ei ole veel paigas tegelikult asi ei ole üldse mm, valitsuskriisis, sest tegemist on sellise strateegiliste suhetega e, Horvaatiaga, sest et meil on teatud strateegilised prioriteedid. aga me peame muidugi ütlema selgesõnaliselt. et lihtsalt see, milles kokku lepiti, ei ole vajalikul määral arvesse võetud parlamendis. Horvaatia seadusandlus eh, on ka asi, mida tuleb austada ja kui milleski on kokku lepitud, siis tuleb see ka ellu viia. ja sellepärast me peame ütlema, et eeldused ratifitseerimiseks ei ole lihtsalt paigas. siin kolleegid, härra Posselt näiteks ütles, et eh, Ljubljanska panga teemal eh, saavad eksperdid kokku, aga Horvaatia valitsusele äh, on juba tehtud ettepanek anda pank kohtusse. ma olen nõus härra Jandrokovitšiga, kes oli Horvaatia endine eh, välisminister ja seda, mida ütles härra eh, Mlosevitš, kui ta käis eh, kohal, et on tõepoolest tulnud aeg leida vajalikud lahendused lisasurve enam olukorda ei paranda, liikmesriigid on suveräänsed ning ma tõepoolest ei kujuta praegu ette oma koduriigis ühtegi parlamendiliiget, kes hääletaks ratifitseerimise poolt. praegusel hetkel me ei peaks olema emotsionaalsed, me peame kasutama ratsionaalset lähenemist ja tõepoolest Horvaatia valitsus peaks lõpetama selle kohtuasja, mida ta alustas. väga hea, ma tõepoolest loodan, et äh, asjad lahenevad ja äh, äh, terve Euroopa Liidu ja regiooni nimel saab Horvaatia Euroopa Liidu liikmeks. Yeah, thank you very much. Um... suur tänu. ma tahaksin kõigepealt tänada raportööri härra Rutšekit ja selle suurepärase resolutsiooni eest ma äh, tõepoolest arvan, et viimast korda me arutame oma komisjonis Horvaatia küsimust kui kandidaatriigi äh, küsimust. aga ma arvan, et me, me peame ikkagi pilt, me ei tohi pilti teha äh, väga süngeks. Horvaatia on teinud ära väga palju tõepoolest nad on näinud palju mm, vaeva ja on jäänud teha veel mõned asjad. ja me tõepoolest peame nõudma, et mm, kodutöö saaks korralikult ära tehtud. nüüd mõned asjad. esimene on võitlus korruptsiooni vastu ja ma arvan, et eh, Horvaatia ja eh, valitsus peavad eh, korruptsioonivastast seadust rangemalt rakendama, nad peavad muutma oma avalikku haldust ja selles osas ma tahaksin nimetada neid audiitorite koja soovitusi, mis tulevad ellu viia. nii et Äh, just äh, öeldi nende poolt, et äh, struktuurifonde ei kasutata korralikult. Nad peavad suurendama oma võimekust selles osas, me peame olema ka väga selgesõnalised selles küsimuses, sest meil tõepoolest Eh, me peame vältima niisugust olukorda, kus me pärast eh, peame lõpetama nende fondide kasutamist ja siis eh, sõjakuritegud, siin on erimeelsusi meie vahel. ja tõepoolest on vaja leppimist. see nüüd, mida peab tegema ära Horvaatia, aga meie peame ka midagi ära tegema, siin kolleegid on juba veidatud Äh, sellele äh, Bundestagi president näiteks äh, pani küsimuse alla Horvaatia liitumise Euroopa Liiduga ja ma kutsun üles kolleege sellest parteist tagama, et ikkagi protsess Bundestagis lõpule viidaks, sest et minu partei ei ole blokeerija ja vaja on võtta ka äh, Äh, lisameetmeid selleks, et äh, liitumislepinguga tagatakse äh, põhiõiguste austamine, et oleks tagatud inimeste vaba liikumine, vältimaks igasuguseid turutõrkeid. Horv-, ja me peame mõtlema äh, ka sellele, kuidas Horvaatia liitumisprotsess äh, toetab tulevisi laienemisi. me peame tegema rohkem, et hõlmata parlamente äh, nendes riikides, kes tulevikus liiduvad ja ma arvan, et kui me seda teeme, siis see eh, annab legitiimsust juurde sellele protsessile ning on kasulik tulevistele laienemistele eh, mõlemal pool. ma arvan, et tulevad veel eh, ja ma tõepoolest loodan, et see on nüüd viimane kord, kui me räägime Horvaatiast kandidaatriigina. suur tänu, proua Brandner. ma tahaksin öelda, et president Lammert ei soovi blokeerida, vaid ta lihtsalt ütles, et Horvaatia peaks äh, need äh, kümme ettepanekut rakendama, mida komisjon äh, mainis ja nende ettepanekute täitmine on ratifitseerimise eelduseks kui need ettepanekud juba olemas on, siis tõesti tuleks need äh, ka ellu viia. nii et siin ei ole tegemist mitte blokeerimisega, vaid kokkulepitud reeglitest kinnipidamisega. sõna saab härra Tänak, palun uh,. uh suur tänu. Eh, konservatiivid toetavad laienemist. me toetame seda, et Horvaatia liituks Euroopa Liiduga. ma olen eh, väga mm, nõus sellega, mida mu eelkõneleja ütles, on tõepoolest vaja võidelda korruptsiooniga ja see on niisugune võitlus, mis ei toimu mitte ainult kandidaatriikides, vaid peab toimuma ka meie liikmesriikides ja seda, see oli väga oluline ka eelmiste laienemiste puhul, aga praegu komisjon on selles osas palju eh, karmim ja täiesti õigustatult ja Horvaatia on teinud ära suure töö, aga minu eh, mure, mida veel siiani pole arutatud, puudu- ja on tegelikult isiklik, sellepärast et mina olen raportöör Montenegro osas ja e, see puudutab Sloveenia e, kampaaniat e, just nimelt piiriküsimuses, nii et, et Sloveenia-Horvaatia piiriküsimused ja nad blokeerivad liitumist, aga ma arvan, et piiriprobleem on ka Montenegroga ja ma olen nüüd hiljuti teada saanud, et ja see tekitab mult muret, et, et asi on jõudnud rahvusvahelisse kohtusse ja sellepärast, kui Horvaatia saab liikmesriigiks, siis kas ta ei kasuta oma liikmelisust selleks, et blokeerida Montenegro liitumisprotsessi selle kahepoolse piiriküsimuse tõttu? ja praegu ja siis, kui tema juba on liige, saab ta kasutada nii-öelda vanema õigust e, selleks, et enda poole kallutada e, käimasolevat kahepoolset e, konflikti. ja me peame mõtlema, kuidas liikmesriigid peaksid sellesse suhtuma, sellesse kahepoolsesse konflikti, nii et mida teha, et Horvaatia valitsus ei hakkaks eh, Euroopa Liidu liikmena kuidagi avaldama survet Montenegrole? suur tänu! ka mina tahaksin tänada härra Rõutšekit selle raporti eest, sellepärast et tegemist on rahuliku, konstruktiivse, pragmaatilise lähenemisega ma loodan, et Horvaatia eh, saab täisliikmeks ja et see liit, viimased sammud lähevad libedalt. Need meetmed, mida on tehtud selleks, et eh, justiitssüsteem oleks tõhus, eh, on olnud, seda on tehtud hästi, aga Horvaatia Eh, peab mõtlema ka korruptsioonile, mida siin on nimetatud, valitsus tegeleb eh, selle mm, probleemiga nad on võtnud vastu uue tegevuskava eh, korruptsioonivastases strateegias ja on viidud viimasel ajal läbi uurimistööd just nimelt tervishoiusüsteemis, aga tõhusamalt on vaja tegeleda riigihangete ja kohaliku taseme korruptsiooniga. siin nimetati ka seda, et on vaja vältida eh, huvide konflikti eh, on loodud komisjon eh, või on loomisel komisjon huvide konflikti uurimiseks ja vältimiseks. Horvaatia roll regionaalses koostöös on väga aktiivne, väga positiivne ja ma tahaksin selles osas nimetada neid samme, mida on tehtud eh, suhete parandamiseks Serbiaga, aga eh, parandada on vaja tööd piiriületuspunktide osas Bosnia-Hertsegoviina ja eh, Horvaatia vahel ja ka teiste naabritega ja ma tõepoolest loodan, et me saame ametlikult tervitada Horvaatiat eh, enda ridades esimesel juulil, aga ma tahaksin eh, ka kutsuda üles Horvaatia sõpru eh, tuletamaks nendele meelde, et kui nad on saanud Euroopa Liidu täisliikmeteks, siis nad peavad töötama väga tõsiselt selleks, et et eh, leevendada neid kõhklusi, eh, mida selles eh, kojas tuntakse, et kas ikkagi on õige aeg Horva-, Horvaatia vastuvõtmiseks Euroopa Liitu. ma arvan, et siin peaks olema tegemist rahvusliku uhkusega, sest ma olen kindel, et Horvaatia suudab selle ülesandega toime saada, aitäh! Angurakis. Angurakis. Κύριε Πρόεδρε, ε, νομίζω ότι από όλη αυτή τη διαδικασία ε, για την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή... Suur tänu. kogu selles liitumisprotsessis, kuhu me oleme jõudnud nüüd viimasesse faasi, on äh, mul tunne, et asjad lähevad aina hullemaks. tagajärjed on väga hullud äh, Horvaatia töötajate jaoks ja ma ei saa kuidagi teistmoodi tõlgendada raporti kolmeteistkümnendat punkti. siin kolmeteistkümnendas punktis julgustatakse Horvaatiat jätkama struktuurireformidega. see tähendab erastamist, tööpuudust, vaesust ja seega ka rändeid. tahaksin, et raportöör räägiks ka erastamisest äh, laevadokkidest, sellepärast et ma tean, et tuhandeid töökohti läheb kaotsi ja mingisugust alternatiivprogrammi ei ole keegi välja pakkunud peale selle erinevad kahepoolsed suhted. siin ei ole läbi vaadatud seda küsimust rahvusvahelise õiguse aspektist. küsimus ei ole kahepoolsetes suhetes, vaid rahvusvahelistes suhetes. ja siin on veel küsimusi, mis on lahtised, sellepärast et nii Horvaatia kui ka Montenegro on äh, rahvusvahelise õiguste lepingutega seotud ja siin tuleb need probleemid lahendada. näiteks merepiiri probleem, see, mis mulle veel muret tekitab, on kaheksateistkümnendas punktis tehtud viide lepitusele ja e, rahvusvahelisele kriminaalkohtule. see ei luba lahendada kõiki neid äh, probleeme, mis äh, sellega Balkani riigis seotud on. ma tahaksin, et siin räägitakse äh, ka põgenikest. ma tahaks, et me annaksime sellele küsimusele rohkem kaalu, sest see on väga tõsine probleem, mis nõuab lahendamist. kui seda probleemi ei lahendata kohe, siis on meil sellega tegemist tulevikus. ning ma arvan ka, et tuleks täpsemalt sõnastada siin kahekümne esimene punkt näiteks, kus räägitakse kahepoolsetest konfliktidest, ilma et raport täpsustaks midagi ja kui asjad on tõesti nii hullud, nagu nad on, siis ma arvan, et me peame siin olema täpsemad. minu fraktsioon ja mina oleme endiselt Horvaatia liitumise vastu, sellepärast et me arvame, et selle tagajärjed töötajatele on väga negatiivsed, aitäh. Thank you, Mr Chairman and dear suur tänu, lugupeetud kolleegid. kakskümmend üks aastat pärast rahvusvahelist tunnustamist, kolmteist aastat pärast eh, institutsionaalseid suhteid, vähem üheksa aastat pärast eh, läbirääkimiste alustamist lähenemise osas eh, oleme me jõudnud sinna, kuhu me oleme jõudnud. Euroopa Liiduga liit muutumine eh, läheb kaugemale ainult poliitilisest eh, eesmärgist ja loomulikult see puudutab rohkem kui ainult valitsust, eh, see puudutab ametiühinguid, eh, sotsiaalpartnereid eh, ja nii edasi. Horvaatia oli esimene maa, kes kahekümne esimesel sajandil tahtis saada Euroopa Liidu liikmeks, see on riik, kus, oh, mis on kannatanud väga tõsiselt sõdade käes ja tegelikult pärast kahe tuhande tuhande seitsmendat aastat on nende suhtes rakendatud tunduvalt karmimaid kriteeriumeid ja see liitumine peaks tulema eh, kasuks sellele rahvale. me peaksime toetama eh, rahvaid selleks, et nad saaksid eh, ühineda Euroopaga ja mitte lubama, et kahepoolselt läbirääkiv, kahepoolsed konfliktid seda teed takistaksid. meie vali-, minu valitsus ütles seda selgesõnaliselt aga e, kui me praegu vaatame e, seda raportit, siis ja ka seda raportit, mis tuli Euroopa e, Komisjonilt möödunud aasta oktoobris, siis on toodud välja kõik need valdkonnad, kus on veel vaja viimaseid jõupingutusi. Horvaatia valitsus on töötanud väga tõsiselt, mis puudutab need kümmet viimast ülesannet, siis nad on töötanud väga tõsiselt ja ilmselt saavutama eesmärgid, võib-olla ainult ühes jääb see saavutamata. kahekümne ühes liikmesriigis on ratifitseeritud eh, eh, ühinemisleping, Prantsusmaa tegi seda möödunud nädalal viimasena ja seda on öeldud ka eh, selles selles resolutsioonis on liikmesriike, kes teevad seda veebruarikuuses ning see resolutsiooni ettepanek, mis tuli Libor Rootšekist, on üks väga hea dokument. siin on kõik vajalikud aspektid arvesse võetud ja ma tahaksin tänada teda selle töö eest. ja äh, kahekümne esimesel märtsil ilmub viimane raport äh, ametlikult Horvaatia kohta. Šefli, palun uh,. suur tänu ma tahaksin ka õnnitleda Libor Rutšekit selle hea töö eest, põhjaliku raporti eest. ma olen põhimõtteliselt nõus sellega, eh, mis siin on öeldud, aga mina ei ole nii optimistlik, nagu üldiselt eh, siin saalis praegu ollakse. ma loodan muidugi, et ma eksin, aga mulle tundub, et eh, Euroopa Liiduga liikudumisel on Horvaatia teel nii siseriiklikud kui ka rahvusvahelised takistused, siin on eh, nii rahvusvahelisi kui kahepoolseid probleeme. ma tõepoolest loodan, et ma eksin, aga ma arvan, et me peame olema valmis selleks, kui esimese juuli tähtajast kinni ei peeta ning me peame töötama välja sellise kaardi, mida siis edasi teha. see on oluline nii Horvaatia kui meie endi jaoks, sellepärast et kahtlemata eh, see tekitab teatud probleeme, see tekitab eh, suurt eh, pettumust ma loodan, et minu pessimism ei ole õigustatud, aga kui ta ikkagi on õigustatud, siis me peame eh, mõtlema tõsiselt, mida teha, kui asjad ei lähe nii, nagu me tahame. Mr. Lange. From the Commission. I thought it's Miss Lange. Mr. Posselt first. härra Posselt saab kõigepealt sõna. esimees ma tahaksin juhtida tähelepanu faktidele. meie Euroopa Parlamendina oleme hääletanud juriidiliselt siduvalt liitumise üle. me räägime siin mõningatest korrektuuridest, aga meie juriidiliselt äh, siduv hääletus on juba aset leidnud, seda esiteks. ja teiseks juhin ma sellele tähelepanu, et äh, siin äh, kommunistist äh, kolleeg tahab kaitsta töövõtjaid Horvaatias ja samas Horvaatias on toimunud referendum, kus rahvas on öelnud juriidiliselt siduvalt jaa. me ei saa hakata siin seda kõike nüüd ümber vaatama ja kolmandaks, esimene juuli ei ole mitte mingi meie leiutis, vaid see kuupäev on kirjas lepingus, mille on allkirjastanud kõik riigipead ja valitsusjuhid, nii et me ei saa siin lähtuda sellest, et tegemist on mingite fantaasia kuupäevadega, see kõik on lepingutes kirjas. Äh, suur tänu. ja härra Possel, teil on tõesti formaalselt täiesti õigus Euroopa Parlament hääletas juriidiliselt siduvalt Horvaatia liitumise poolt nii et meie tegelikult oleme mängust äh, väljas, meie ei saa ega taha viivitada, aga sellegipoolest äh, on äh, mõttekas, et ka Horvaatia annab omapoolse panuse selleks, et need kümme punkti oleks täidetud, et praegu puuduolevad ratifitseerimislepingud allkirjastataks. ja kindlasti ei äh, tohiks Sloveenia ka liialt äh, blokeerida, sellest ei tohi saada selline blokeerimismudel, et kui see, kes on äh, saanud Euroopa Liitu sisse, nii nagu ütleme, et reisija on saanud bussi sisse, et siis ta võtab ära istekoha ja ütleb, et nüüd on buss täis ja rohkem keegi sisse ei saa. niimoodi ei tohiks asjale läheneda, me peame äh, oma töid äh, tegema positiivselt ja loomulikult ka Horvaatia kolleegid peavad omalt poolt panuse andma. proua Barandner, palun. tahaksin äh, puudutada viimast äh, punkti. kahepoolsed probleemid Sloveenia, Montenegro, me hakkame rääkima ka Serbiast. loomulikult kahepoolsed probleemid äh, mängivad oma rolli, samuti Sloveenia ja Horvaatia vahel tuleb äh, probleemid lahendada. me ei tohi lubada seda, et üks blokeerib äh, teist, me peame olema järjepidevad ja me ei tohi kaitsta seda, kes meile parasjagu rohkem äh, meeldib. ma arvan, et me peaksime parlamendina võtma lähenemise, mida härra Plokk äh, ka välja pakkus, me ei saa lubada seda, et üks riik äh, blokeerib siis teise liitumist. I can agree, but I need to add something. tahaksin midagi lisada. me räägime Horvaatiast ja Sloveeniast, see ei ole ainult kahepoolne küsimus, see on tegelikult mitmepoolne küsimus see on äh, eraldumise küsimus. Horvaatia oli sellega äh, nõus ja kui te loete seda äh, millele Horvaatia liitumisläbirääkimistel alla kirjutas, siis ma just nimelt seda ta tegi ja praegusel hetkel Horvaatia lihtsalt ei pea kinni sellest, mida nad lubasid. ja selles osas äh, uskuge mind, on üks valitsus, kes saab takistada Horvaatia liitumist. kui on üks valitsus, kes saab takistada liitumist, siis me ei taha olla selleks valitsuseks, aga on probleemid, mis tulevad lahendada. suur tänu. ma sain aru sellest, et niimoodi, et mõlemad pooled peavad leidma lahenduse ja vetoga liikmesriik ei saa öelda, et teised peavad äh, tegema seda, mida meie tahame. lahendus tuleb leida võrdsetel alustel, liikmesriik ei saa kasutada ära oma vetopositsiooni ja teisele riigile oma lahendust peale suruda. ma tahaksin lihtsalt üldiselt öelda selliste konfliktide kohta, et mõlemad pooled peavad leidma lahendust. härra Angurakis, palun. suur tänu, esimees, ma tahtsin öelda härra Posseltile, et loomulikult tal on õigus aga väikese erinevusega. Euroopa Parlamendi enamus hääletas Horvaatia liitumise poolt. ja ma tean, milline oli äh, referendumi tulemus äh, Horvaatias. ma käisin Horvaatias, äh, kõnelesin sealsete poliitiliste jõududega, see aga ei tähenda, et kui me seda raportit siin oma komisjonis arutame, et me ütleksime välja oma arvamuse ja seda ma ka tegin, ma tahaksin tänada raportööri selle raporti eest. aga ma olen arvamusel, et äh, Horvaatia liitumine Euroopa Liiduga ei tule suurele hulgale horvaatlastele kasuks. ja loomulikult, äh, kolleeg, keegi ei takista teil arvamust avaldamast. härra Lange, palun. tänan, esimees ma tahaksin kasutada võimalust, et äh, rääkida Euroopa Komisjoni poolsetest sammudest Horvaatia edusammude jälgimisel, nagu juba öeldud, siis äh, kahekümne esimesel märtsil tuleme me välja kevadise raportiga, kus me keskendume kolmele peatükile, kaheksa konkurentsivõime, kolmkümmend, äh, vabandust, kakskümmend kolm, kakskümmend neli, mis käsitlevad äh, õigusriiklust. me oleme küsinud Horvaatialt äh, infot aktuaalsete arengute kohta, me parasjagu analüüsime seda infot, volinik Füüle kohtus ka välisminister Puusetšiga ja äh, välisminister andis äh, volinikule esimese ülevaate, üldiselt äh, härra Füüle oli arvamusel, et ta on äh, rahul Horvaatia poolt tehtud edusammudega, ta julgustas aga tegema ära ka ülejäänud töö veel enne liitumist. etteruttavalt võib öelda, et kolm punkti kümnest on äh, Horvaatia jaoks keerulised äh, täita enne kevadist äh, raportit. üks punkt puudutab äh, dokkide erastamist. sel teemal toimus Horvaatidel kohtumine ka härra Almuniaga, jõuti üksmeelele. Euroopa Komisjon tuleb välja ka uute ettepanekutega sel teemal kui äh, see punkt äh, lõpule jõuab, siis äh, on dokide küsimus kevadises raportis positiivse hinnanguga. teine problemaatiline punkt puudutab neoni koridoris piiriületuspunktide ehitamist, tööd on alanud, aga märtsiks need veel päris valmis ei saa me oleme saanud Horvaatialt äh, info, et äh, Horvaatia liitumise ajaks äh, kindlasti jõutakse töödega lõpule. kolmandaks, kirjalikud tõlked. nagu te teate, siis horvaatia keelest saab üks Euroopa Liidu ametlikest keeltest ja seetõttu peab Horvaatia kogu õigustiku tõlkima horvaatia keelde, see on pikaajaline töö. me kohtume veel sel nädalal vastavate Horvaatia tõlkebüroodega. praegusel hetkel on olukord selline, et märtsiks kõik veel tõlgitud ei ole, aga me üritame teada saada, kas esimeseks juuliks oleks võimalik tõlgetega lõpule jõuda siin tõstatati äh, küsimus äh, ka Montenegro ja Horvaatia vaheliste suhete kohta, tal on tegemist äh, piiriküsimusega, mis puudutab Preraga poolsaart. mulle on kinnitatud, et aset leiavad kahepoolsed kokkusaamised, otsimaks lahendust. president Barroso kohtudes äh, eile Montenegro peaministri Jukanovitšiga samuti mainis seda teemat ja julgustas Montenegrot ja Horvaatiat äh, läbirääkimisi jätkama, et leida lahendus. suur tänu tähelepanu eest! Mr raportöör, Roger. härra raportöör, palun sõna teil. Thank you. suur tänu kolleegid, ma tahaksin tänada teid teie konstruktiiv, konstruktiivsete kommentaaride eest ja ka kriitika eest. ja võib-olla ma siis käiksin punkt-punktilt läbi, mida siin öeldi. härra Pussel, ma olen täiesti nõus teiega, et e, tegemist on eduga ja selle tööga, mida on teinud mitte ainult valitsus, vaid kõik poliitilised jõud kui niisugused maad nagu Horvaatia või Montenegro või Albaania, Albaania tahavad olla edukad, siis on vaja kõikide eh, suurte poliitiliste jõudude koostööd ja just niimoodi Horvaatias läkski. nii nagu ma eh, juba ütlesin, ma tahaksin tänada ja õnnitleda meie eh, vaataja, vaatlejaid kõikidest poliitilistest fraktsioonidest, sellepärast et nende mm, koostöö, nende panus meie töösse, mitte ainult ahvetis, oli väga mm, hea. nüüd eh, härra Katšin, ma ei hakka siin kommenteerima ratifitseerimist, aga härra Brandner, eh, õigusriik, korruptsioon, eh, avalik haldus, need on kahtlemata punktid, millele ma olen koondanud tähelepanu ja nii nagu ma juba ütlesin, tõepoolest Äh, osa asju on vaja ära teha, enne kui ähm, liitumine toimuda saab, aga tegemist on pidevalt ähm, toimuva protsessiga, see puudutab kõiki uusi liikmesriike, kaasa arvatud minu kodariik, koduriiki. Teie nimetasite siin ähm, audiitorite koda äh, ja tõepoolest äh, nad tõid välja need punktid, mida ka mina rõhutasin ja ma tõin siin näiteks siin oma koduriigi, me oleme olnud juba liikmed üheksa aastat ja tänu ja korruptsiooni tõttu ei saa me kasutada ära kõike seda raha, mis meile oleks ette nähtud nii et me tõepoolest teame seda probleemi, Horvaatia kolleegid teavad seda probleemi. ja loomulikult finišijoon ei ole mitte esimesel juulil, see on üks osa protsessist. ma nimetasin seda fakti ja teie kordasite seda, et äh, on vaja suuremat tööd, suuremat seiret Horvaatia parlamendi poolt selleks, et eh, olla edukad, vaja on hõlmata kodanikuühiskonda. Eh, härra Tänok, mm, eh, piirikonflikt Eh, Horvaatia ja Montenegro vahel eh, on teada, mul ei ole midagi siin rohkem lisada, eh, rohkem kui juba öeldi komisjoni poolt, millised on siis tagatised, ega ma ei saa anda rohkem tagatisi, kui seda on andnud Horvaatia valitsusliikmed ja tõepoolest on vaja hoida sellel punktil silma pealt, et meid ei tabaks ebameeldivad üllatused see on Horvaatia, Montenegro äh, kõikide huvides, et see protsess, äh, et see protsess edasi kestaks, et äh, kahepoolsed probleemid mitte ainult Montenegroga meid õigelt teelt kõrvale ei kallutaks ja ma saan aru, et komisjonil on see niisugune uus strateegia, mis puudutab tervet regiooni härra Kukan, teie siin rääkisite eh, eh, õigusreformist, te rääkisite siin korruptsioonist eh, mitmesugustes valdkondades, ka mina rõhutan neid. härra Angurakis, ma ei ole teiega nõus mis puudutab kolmeteistkümnendat punkti raportis, mida siin öeldakse? et Horvaatiat kutsutakse üles toe, viima läbi struktuuri eh, reforme selleks, et eh, toimuks kasv. kuidas siis on võimalik kasvu tagada, kui reforme läbi ei viida? niimoodi on kõikides eh, riikides ilma struktuurireformideta ei ole majanduskasvu, seda peavad tunnistama kõik, ole see siis parem või vasakpoolne, e, sest et ainult struktuurireformide kaudu on võimalik tõsta tööhõivet ja ma tõepoolest mm, ei saa aru, kuidas see, e, see e, toob kaasa tööpuuduse kasvu, sest meil on ju väga palju väga palju näiteid, vaadake kas või Austriat või, või, ähm, või äh, Saksamaad, samad näited on ka uutest liikmesriikidest, vaatame Slovakkiat või Eestit, e, igatahes äh, paljudes liikmesriikides on majanduskriis, kaasa arvatud minu koduriigis ja äh, ja on vaja struktuurireform, et sellest välja tulla. nüüd punkt number kaheksateist. juba siin nimetati, et eh, Milanovitš, peaminister, sai kokku Serbia peaministriga. ja eh, siin eh, arutati just neid punkte, mida siin on välja toodud, see on siis Serbia vähemuse küsimus, piiriületus, sõjakuriteod ja ma arvan, et mõlemad pooled teavad nende küsimuste olulisust ning nad töötavad nende kallal. siin nimetati ka punkti number kakskümmend üks. mis puudutab kahepoolseid küsimusi, öeldi, et see ei ole piisavalt täpselt sõnastatud. nagu tõepoolest me peame äh, Eh, koondama tähelepanu kahepoolsete probleemide lahendamisele, aga me peame mõtlema ka tervele regioonile Teie äh, tõite siin välja oma fraktsiooni seisukoha. Äh, teie isiklikult olete äh, vastu sellele, et Horvaatia liituks Euroopa Liiduga, aga ma arvan, et, et, et see liitumine on terve Euroopa huvides, kaasa arvatud teie koduriigi huvides, sellepärast et see tagaks stabiilsuse niisuguses ebastabiilses piirkonnas, nagu seda on Balkani riigid ja liitumine kahtlemata aitab kaasa stabiilsusele vaesuse kasvule, mis äh, mõjub positiivselt isegi teie koduriigile. ja nüüd siis mm, selle küsimuseni oleme me jõudnud, mis on, mis saab ratifitseerimisega mina ei ole teiega nõus, meie ei peaks seda plaan B-le mõtlema, kui ikkagi tingimused täidetakse, siis me oleme võtnud õiguslikult siduvaid kohustusi. ma eh, tahaksin öelda, et Ungari on üks kõige pessimistlikumaid riike või rahvaid Euroopas ja tegelikult eh, sellest on raske lahti saada, aga olgem ikkagi optimistid ja töötame siis käsikäes, et esimesel juulil eh, Horvaatia saaks Euroopa eh, Liidu liikmeks. mitte keegi ei tööta B-plaani kallal Eh, mitte keegi ei mõtle tagavaraplaanile, sest me ikkagi töötame selle nimel, et, et, et Horvaatia saab esimesel juulil Euroopa Liidu liikmeks ja ma rõhutan, et see on eh, ka Ungari eh, elulistes huvides, et see niimoodi läheks. ja siis veel ratifitseerimisest ja Sloveeniast. mulle tundub, et olukord on üsna traagiline. traagiline on see, et Sloveenia sõbralik riik, eh, Horvaatia naaber, liigub sinnapoole, et nemad jäävad viimaseks endise Jugoslaavia riigid peaksid tegelikult olema avangardis. Nemad peaksid olema eh, esimesed, kes räägivad liiku-, laienemise eh, poolt. aga palun vaadake ikkagi seda eh, probleemi positiivses valguses. see on Sloveenia Äh, eluline huvi, et Horvaatia oleks Euroopa Liidu liige. kui äh, seda ei juhtu, mida see tähendab tervele laienemisprotsessile, kui äh, Sloveenia ja Horvaatia ei saa oma probleeme lahendatud? see on kahjuks nii teie riigile kui tervele Euroopale, nii et, et töötame positiivselt Eh, selle eesmärgi saavutamisel. eile kohtusid eksperdid, ma ei tea, kas nad leidsid, leidsid lahenduse või mitte. aga eh, kui nad nüüd lahendust ei leidnud, siis mõlemad valitsused peaksid jõudu pingutama, et lahendus leitaks. sest nii nagu ma ütlesin, ei ole see ei Sloveenia ega Horvaatia huvides, et asi jääb lahtiseks, nii et, et töötame ikkagi selle nimel, et esimese juuli eh, tähtaeg saaks täidetud. ja lõpuks ütleksin ma seda, et ärge unustage eh, ära seda konflikti, seda vaidlust, mis Sloveenial on Itaaliaga ja võib-olla, eh, kui see probleem ei lahene, siis me hoopis arutame Sloveenia raportit Horvaatia raporti asemel. Mr Kacin, assure. härra Kacin, palun tehke lühidalt. loomulikult, see oli minu kolleegi ja sõbra isiklik pöördumine ja ma olen teiega täiesti nõus Sloveenia peaks olema esimeste hulgas, kes ratifitseerib Horvaatiaga liitumislepe, kuid kahjuks äh, midagi on vahepeal juhtunud ja see blokaad on selle tulemus. meil on vaja see blokeed lahendada ja mul on väga hea meel äh, välisminister Vesna Pussitši algatuse üle, kes äh, püüab leida lahendust ma arvan, et siin on võimalik lahendus leida. ma olen teile ka öelnud, mis see on. niipea, kui eeltingimused on täidetud, teeb Sloveenia kõik endast sõltuva. ma rõhutan, et Sloveenia strateegilistes huvides on see, et viimane neljast lähinaabrist saaks samuti Euroopa Liidu liikmeks ja mitte ainult Euroopa Liidu, vaid ka Schengeni viisaruumi liikmeks ning see on meie huvides, et piirikontrollid kaoksid nii kiiresti kui võimalik, sellepärast toetan ratifitseerimist ja kutsun üles neid, kes peavad otsustama, kuidas situatsiooni päästa, kutsuda, äh, kutsun neid üles tegema kõike võimalikku ja võimalikult kiiresti. hoolimata Sloveenia kriisist arvan, et kõik on tehtav ja isegi kui valitsus kukub, siis parlamenti ei saadeta laiali ja nemad saavad oma töö õigeaegselt ära teha, nii et iga osapool peab oma töö ära tegema, aitäh. okei okay., I would remind that tuletan teile meelde, et muudatusettepanekud tuleb saata kahekümne neljandaks jaanuariks kell kaksteist. järgmine punkt, resolutsiooni ettepanek eh, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi eduraporti kohta, eduaruande kohta. Eh, härra Howitt, raportöör eh, tahan veel öelda, et äh, tegemist on järgmise laienemisraportiga, see on esimene ähm, raporti lugemine ja tegemist on üh, esimese üheksast aruandest, esimesega üheksast aruandest. Te teate, et äh, ülemnõukogu otsustas kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal koostada reformide rakendamise ja astutud sammude äh, kohta äh, heanaaberlikes suhetes, sellele alusele otsustas Euroopa Liit avada läb-, liitumisläbirääkimised selle riigiga. resolutsiooni ettepanek vaatab tervet äh, rida lahendamata ülesandeid liitumisprotsessis, sealhulgas poliitilised kriteeriumid, ühiskondlikud küsimused, majanduslikud küsimused ning äh, vastavad heanaaberlikke äh, suhteid puudutavad sammud ning äh, piirkondlik koostöö. proua, mm, härra Hauid, palun teile sõna. aitäh. tere hommikust. tahaksin kõigepealt äh, kommenteerida lühidalt kaht aktuaalset küsimust, sest meie raporti eesmärk ei ole mitte tagasi vaadata, vaid edasi vaadata ja minu töö raportöörina on äh, võtta seda kokku. kolleegid, te teate, et peamiste poliitiliste erakondade vahel on äh, konflikt juba eelmise aasta lõpust peale, kui eelarves lepiti parlamendis kokku, see oli vastuoluline kokkulepe, opositsioonierakonnad otsustasid lahkuda parlamendist ja läksid tänavatele meelt avaldama ning eelmisel laupäeval oli seitse tuhat, kaheksa tuhat inimest Skopje tänavatel opositsiooni erakonnad lubasid boikoteerida sündmusi ja ma ei taha, et mind süüdistatakse äh, riigi poliitikasse sekkumises. Mm, ma arvan, et see ei aita neid, kuid ma arvan, et oluline on äh, see, et kui me tahame, edusamme teha ja mina kindlasti tahan ning see koda samuti tahab, siis on meil vaja seal tugevat äh, parlamenti, kus kõik erakonnad on kaasatud ja kus austatakse kõiki äh, erakondi, nii koalitsiooni kui ka opositsioonierakondi, ma arvan, et see on alus poliitiliseks dialoogiks ja kokkulepeteks ning äh, selleks on vaja poliitilist dialoogi erakondade vahel. seega äh, tahtsin kolleegidele öelda, et eile äh, saatis peaminister opositsiooniliidrile kutse läbirääkimisteks. see oli esimene kord peale kahekümne neljandat detsembrit ning Skopjes see ähm, kohtumine siis leiab aset ning äh, see peaks ähm, aitama riigil edasi liikuda Euroopa Liidu ja NATO-ga liikumise suunas. Ähm, ütlesin, äh, saatsin selle sõnumi ka nendele erakondadele ja tahan ka siin seda öelda, et need, kes tahavad ähm, seda poliitilist kriisi ära kasutada, et liitumist takistada, neile tahaksin öelda, et ma loodan, et see kriis äh, laabub ning ähm, jätkuvad edusammud progre- ja progress äh, demokraatliku riigi ülesehitamise suunas. teiseks tahaksin rääkida volinik äh, Füülest, kes ütles juba avalikult siin komisjonis, kui ta eduraportit esitles, et tema on nõus komisjoni seisukohta muutma, et ähm, Kreeka ja Makedoonia vaheline nimekonflikt ei äh, lahendataks mitte enne läbirääkimiste algust, vaid läbirääkimiste alguses. ta ütles, et kreeklastel on kindlasti äh, seda raske kuulda, kuid äh, aeg on nüüd äh, sellest äh, tupikust välja murda, ta ei, äh, ta ei äh, vähendanud riigile peale pandud kohustusi jõuda kõigile sobivale kokkuleppele, kuid ta soovis muudatusi teha ja minul on ta, on hea meel öelda, et ma teda toetan täielikult, sest eelnevad eelnevatel kolmel aastal ei olnud võimalik seda teha ning selle aasta juuniks peaks vastava sisuline otsus tehtama. mul on selle üle väga hea meel, ma arvan, et see annab tõelise võimaluse edasi liikuda ja kui kõik me oma üritustes läbi kukume, siis sellist võimalust ei tule niipea, sellepärast kutsun kõiki üles siin kojas ja kõiki, kes seda arutelu siin kuulavad, sellest võimalusest kinni haarama. nüüd äh, tahan öelda paar sõna ka raporti kohta ja siis äh, kuulan huviga teie kommentaare. oma raportis hindan ma detsembri ülemnõukogu järeldusi ja ütlen, et mina arvan, et läbirääkimiste algus võiks kogu olukorda radikaalselt muuta. paljud ütlevad, et läbirääkimised ei saa alati, sest reforme ei ole ellu viidud, kuid nad peavad aru saama, et tõeline Ehm, stiimul läbirääkimiste algamise suunas on ka hooandjaks Makedoonias, seega kui me tahame reforme riigis kiirendada, siis on õige läbirääkimistega juba alustada, et äh, reformid saaksid toimuda. samuti äh, tõin välja ka äh, kõrgetasemelised läbirääkimised, et riigi tehtavaid edusamme kiirendada. seitsekümmend viis protsenti poliitikavaldkondadest, mis on komisjoni ja riigi vahelistes äh, aruteludes välja toodud, on näidanud edusamme. edasi palun komisjoni oma raportit avaldades mitte ainult analüüsida riiki ja selle edusamme, vaid ka äh, mittelaiendamise ja äh, edusammude mittetegemisega kaasnevat maksumust. ma loodan, et äh, seda tehakse ja neljas uuenduslik punkt siin raportis puudutab Iiri eesistujat. toetan tugevalt Äh, volinik Füület, kuid Iiri eesistuja ütles oma programmis samuti, et nad tahavad, et tehtaks vastavasisulisi edusamme, see on nende programmis kirjas ja ma loodan, et nad ähm, teevad kõik võimalikku, et neid edusamme tehtaks. siin on palju ühiseid teemasid ähm, minu eelmise aasta raportiga kordan siin üle ettepanekut äh, kahepoolsete suhete lahendamise mehhanismi loomiseks ja esimeses lõikes ütlen, et läbirääkimised peaksid viivitamatult algama, see on parlamendi seisukoht, mitte nõukogu seisukoht. meil on siin üle kuuesaja parlamendiliikme, kes hääletasid selle poolt eelmisel aastal ning me saadame sellega tugeva sõnumi. raport toetab multietnilisi suhteid Enridi raames ja ma tahan siin rääkida ka kriisist, mis oli kahe koalitsioonierakonna vahel, kes esindavad kahte etnilist gruppi ja nüüdseks on see kriis lahendatud. see näitab, et demokraatia on tugevatel alustel Makedoonias. siin on küsimus ka õigusreformides, ma äh, tervitan siin kohtujuhtumite vähenemist ja siin on juttu ka äh, laimust ja ma arvan, et äh, me peaksime siin pöörama tähelepanu ka sõnavabaduse küsimusele, diskrimineerimisele ja majandusedusammedele ning äh, ülesannetele, mis meie kõigi ees seisavad seoses majanduskriisiga. siiski leian, et et äh, kõige tugevamaks stiimuliks, äh, me peaksime andma tugeva stiimuli Makedooniale liitumiseks. sellel aastal, nagu ma tahan ka seda teha igal aastal, püüan välja tuua spetsiifilised teemad raportis, selle asemel, et äh, ülevaadet anda edusammudest ja püüan lükata ähm, riiki konkreetsele teele eelmisel aastal ja igal kord, kui ma Makedoonias käin, on meil spetsiifiliste teemade ümber koondunud kohtumised, nüüd on see korruptsioonivastane võitlus, detsentraliseerimine, haridus, kaasa arvatud puuetega laste haridus ja multietiline haridus. selle aasta raportis on ka peatükk detsentraliseerimisest ning teen komisjonile, Euroopa Komisjonile ja parlamentile täita eesmärke üheksa protsenti SKT-st. eelarvest oleks pühendatud sellele. ja me oleme ka toetanud riiki selles suunas kolmkümmend kuni nelikümmend äh, vabaühendust äh, tulid kokku kokku ja nendega koos oleme teinud mitu ettepanekut sellele komisjonile ja sellele kojale, et pluralistlikku kodanikuühiskonda üles ehitada. vabaühendused peavad ise oma sõltumatust kaitsma. see on väga oluline politiseeritud keskkonnas ning kutsume üles ka äh, valitsuse töörühmi toimimas sõltumatult koostöös kodanikuühiskonna esindajatega, kutsume üles äh, seadusloome ettepanekuid tegema, samuti kodanikuühiskonna esindajatega koostöös ning äh, kaasrahastamist äh, nõudvaid instrumente kasutama selleks, et vabaühendusi kaasata ning järgmise programmi perioodi jooksul peaks äh, viisteist protsenti vahenditest minema äh, vabaühendustele. vabaühendused peaksid samuti ise äh, panustama heanaaberlikesse suhetesse ja töötama teiste vabaühendustega koostöös riigi piiriüleselt Türgis, Horvaatias ja mujal ma teen seda siin, mida ma tegin ka juba eelmine aasta, et meil on siin ähm, protseduuriline lähenemine et mõned inimesed tahavad võimalikult palju lisada sõna Makedoonia siia raportisse, teised ei taha seda. ja see ei jäta meist head muljet ning see ei aita meil Makedoonia ning Kreeka vahelist konflikti lahendada. sellepärast teen ettepaneku, et me kasutame seda nime, eh, mida ka ÜRO toetab, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariik. see nimi on ka raporti pealkirjas ning teen ettepaneku, et me kasutame sõna Makedoonia ainult ühe korra tekstis, peegeldades sellega seda, et Euroopa Komisjon kasutas seda ÜRO eeskujul oma raportis eelmisel aastal. nii et mõlemad nimed oleksid ühe korra esindatud ja pärast seda ütleme meie, nemad, see riik. eelmine aasta me tegime seda juba, see töötas hästi, seega palun teil ka seda teha seekord, härrad Kirillov ja Kovatšov. meil olid tihedad läbirääkimised eelmisel aastal ning ma ei maininud neid teemasid oma raportis, mis puudutab ajalooliste sündmuste tähistamist ning Bulgaaria esindajaid Makedoonias. ma ei alahinda, kui olulised küsimused need on. ma tean, et te teete oma muudatusettepanekud, mina teen omad, siis me tuleme kokku ja leiame kompromissi ning ma luban, et ma püüan seda teiega koostöös teha proua Kopris on minu selja taga ja ma tahaksin oma Kreeka kolleegidele samuti öelda, et Kreeka välisministeerium vastas Triila kolmepoolse kohtumise üleskutsele ning see leiab aset siis Kreeka ja voliniku osalemisel, mitte selleks, et äh, seda kriisi lahendada paralleelselt ÜRO-le, vaid selleks, et äh, edasi liikuda ning äh, Kreeka on selle ettepaneku vastu võtnud, sest nad usuvad, et me võime selle probleemi lahendada, seega mul on väga hea meel Kreeka selle seisukoha üle ja ma loodan, et kolmepoolne kohtumine viib konkreetse tulemuseni äh, selle mm, vaidluse lahendamisel me arutasime siin just Horvaatia küsimust ja toetan enamuse arvamust, et esimene juuli on kuupäev, mida ei tohi muuta ja meil ei ole äh, mingisugust äh, alternatiivset plaani ja meil ei tohiks ka seda olla. kui te arvate, et see on niimoodi Horvaatia puhul, siis ma palun teid uskuda, et see on niimoodi ka Makedoonia puhul meil ei ole siin alternatiivset plaani. meil on siin blokaad, aga mingil hetkel peab see siiski lahenema. meil on võimalus siin seda lahenemist soodustada ning meie huvides on, et äh, see toimuks võimalikult kiiresti ja et Makedooniaga läbirääkimised saaksid alata. aitäh teile! aitäh, härra Haavit! esimene kõneleja minu nimekirjas on härra Kukan. aitäh, härra juhataja! tahaksin õnnitleda härra Hauitit selle isikliku kaasatuse eest Makedoonia liitumisprotsessis. raport toob välja kõik olulised Makedoonia eduprogrammi puudutavaid küsimusi. riik on Euroopa Liiduga liitumisel üks esimesi, kuid see kannatab lahendamata konfliktide all naabritega. olematu olukord, mis kestab juba aastaid, mõjutab riiki ja kogu piirkonda kogu äh, integreerumisprotsessi seal piirkonnas, see ei ole Euroopa Liidu mainele hea, hoolimata sellest, et viimasel ajal on palju tehtud, et see äh, konflikt lahendada. raport kordab üle meie üleskutset nõukogule avada läbirääkimised võimalikult kiiresti, mina toetan seda ülekutset. samuti toetan volinik Füüle algatust ja tema äh, ebaharilikku lähenemist, integreerumisprotsessi, kõrgetasemeline dialoog on nendega kaasa toonud positiivseid tulemusi, kuid raportis, nagu raport seda ütleb, ei saa see olla läbirääkimiste aseaineks riigil on vaja läbirääkimisi selleks, et toetada liikumist äh, demokraatliku ülemineku ja reformide suunas. laienemisprogramm on väga tugev instrument, et toetada riikide demokraatlikku arengut ning ma arvan, et seda oleks juba tulnud Makedoonias kasutada. samuti toetan äh, arbitraažimehhanismi, mida mainiti ka eelnevates raportites ning loodan, et see aitab lahendada selliseid konflikte nagu Makedoonia ja Kreeka vaheline konflikt. veel üks märkus siseriikliku äh, olukorra kohta Makedoonias, eelarve üle hääletamine ning sellele järgnenud intsidendid parlamendis ja selle ümber äh, on olukorda raskendanud mõned näited regioonist tõestavad, et koalitsiooni ja opositsiooni vahelise mm, koostöö takistamine äh, takistab kogu riigi arengut, sellepärast me peame läbi viima äh, institutsioonilise dialoogi ning tagama korrektselt funktsioneerivad institutsioonid, ma arvan, et see üleskutse nendele erakondadele, kõikidele erakondadele peaks raportis olema. üldiselt olen nõus raporti üldise suunaga ning toetan seda. meil on tulevikus kindlasti hea koostöö härra Howitiga teksti lõplikul koostamisel, aitäh teile! Thank you, Miss Car-. suur tänu, äh, proua Kornelisson aitäh, härra juhataja. kõigepealt tahaksin tänada härra Hauatit äh, väga hea raporti eest. siin on väga palju asju, mida me toetame ning me äh, rääkisime siin juba eelmise aasta punktidest, siin on äh, ka arbitraažimehhanism, millele mul on väga hea meel ning eriti punkt kaks on väga hästi sõnastatud tahaksin kiirelt siin puudutada kahte küsimust, kõigepealt nime küsimus. me valmistasime juba ette vastava muudatusettepaneku, kus me toetame volinik Füüle algatust kohtuda välisministritega ning soodustada ÜRO protsessi arengut, sellepärast et me tunneme, et on viimane aeg Äh, Euroopa Komisjoni rolli, juhtrolli võtmiseks ning selle probleemi lahendamiseks. kuid äh, kuulsin just, et Kreeka äh, keeldus volinik Füle pakkumisest, sellepärast võib-olla saab Euroopa Komisjon kommenteerida siin ja teab, millised on järgmised sammud, kui tõepoolest Kreeka selle pakkumise tagasi lükkas. samuti tunneme, et et meie Euroopa Parlamendina peame väljendama selgelt oma ähm, soovi jõuda lahenduseni, ma arvan, et me saame siin mängida väga konstruktiivset rolli, kui me seda selgelt väljendame. sellepärast pakume välja äh, lisada siia järgmised sõnad. tervitab äh, geograafilist nimetust, mille äh, Kreeka valitsus on ette pannud äh, ja me arvame, et tegemist on hea alusega äh, kompromissile ja siin ei seata kahtluse alla kultuuri ega keelt. ma arvan, et see on ainuke loogiline lahendus ja meie Euroopa Parlamendina peaksime seda lahendust toetama. veel üks asi, mida ma tahtsin käsitleda, on viisade küsimus. siin on üks lause, mis on natuke arusaamatut. roomade teemat ei saa kasutada viisavaba reisimise takistamiseks. ma arvan, et siin peaks olema selgem see sõnastus. Õnneks ei ole mingisugust mehhanismi veel kolmepoolsed äh, läbirääkimised on takerdunud, kuid tegemist on mitmetahulise küsimusega ja ma arvan, et rahvusvähemustel on hea tulevik Serbias, Makedoonias ja mujal. nii et äh, nad ei tahagi äh, tulla siia varjupaika paluma. samuti peame tagama, et inimesed, kes on haavatavas positsioonis, ei langeks veel hullema diskrimineerimise ohvriks Äh, läbi selle, et meie püüame takistada nende riigist väljumist, äh, konfiskeerides nende passid või neid profileerides etnilisel alusel. ma arvan, et siin peaks äh, kindlasti sellele küsimusele tähelepanu pöörama, muidu suur tänu teile. härra Tannak, palun. tahaksin kõigepealt õnnitleda Richard Howittit selle suurepärase raporti eest see on üsna pikale veninud küsimus äh, Makedoonia ja tema liitumine, vist on tegemist juba kaheksanda aastaga, kui läbirääkimiste avamisest loobuti nime küsimuse tõttu ülejäänu raportist, ülejäänud raport sarnaneb eelmiste aastate omadele. Makedoonia teeb suuri jõupingutusi, et Euroopa akiid nii palju kui võimalik üle võtta ning äh, tehes seda äh, kandidaadina, kellel ei ole lubatud avada ega sulgeda peatükke. kandi-, äh, äh, Makedoonia olukord on ähm, samuti Albaania presidendi sõnavõttude tõttu viimasel ajal destabiliseerunud. see on tekitanud Skopjes murelikke reaktsioone ja ma arvan, et see on väga kahetsusväärne, kuid sellest hoolimata toetab minu fraktsioon liitumisprotsessi ja e, sooviks näha läbirääkimiste algust. ma arvan, et siin ei ole mingisugust õigustust nende edasilükkamiseks. Makedoonial on vaja positiivset e, märki nii Euroopa Liidu kui ka NATO-ga liitumiseks, selleks et riiki stabiliseerida ning e, piiri, piire kindlustada, ma arvan, et sellel aastal ähm, õnnestub meil see küsimus lahendada ja läbirääkimiste küsimusega edasi liikuda. Salavrakos, mi-? härra Salavrakos, palun. suur tänu, härra juhataja. isiklikult toetan Euroopa Liidu laienemist. kuid leian, et see laienemine peab toimuma järk-järgult. seega ei tohi olla piirkondlikke või kohalikke takistusi, mis on lahendamatud. me teame, et siin on ähm, vasta-, erinevad, erinevad arvamused äh, ja mitte ainult nime küsimuses. me peame siin selgelt väljendama ennast nimi on alus, mis äh, teenib teisi huvisid. ja siin on see vastuolu Kreekaga pärast seda, kui riiki tunnustati, on Kreeka teinud palju äh, äh samme, astunud palju samme tagasi ja eelmisel aastal äh, käsitlesime seda, mina olen selle küsimuse variraportöör ja härra Howitt kasutab edasi siin terminit Makedoonia. Öeldes, et ta loodab, et meil õnnestub erinevaid osapooli lähendada, mina ütlesin juba eelmisel aastal, et minul on siin kõhklused. aasta on mööda läinud ja mul on endiselt samad kõhklused. mulle öeldakse, et septembris, oktoobris paluti läbi viia kohtumine Skopje esindajatega nimeküsimuse lahendamiseks, kuid nemad lükkasid selle kutse tagasi. see äh, aga on kahetsusväärne ja mul on kahju, et äh, raportöör väljendab siin oma rahulolu äh, üheksandas punktis ja ütleb, et nimeküsimus on probleemiks, kuid see ei ole nime küsimus, mis edasiliikumise on blokeerinud, vaid nime küsimuse taga on teised, teised äh, huvid, sest äh, kui me äh, tunneme ajalugu, siis me teame, et makedoonlased on kreeklased ja minul on väga kahju, et Aleksander Suure au läheks Skopjasse, ma ei ma ei ole Aleksandrovski au e, Skopjele usaldamise vastu, kuid e, neil on seal Makedoonias e, erinevad juured kreeklastest ja me peaksime seda selgelt väljendama. kui me püüame siin kahtluse alla seada makedoonlaste Kreeka päritolu, siis minu jaoks on see probleemiks. ma arvan, et tegemist on nagu äh, lastega, kes äh, tahavad jonnakalt mingit asja ja äh, ma ja Jugoslaavia Makedoonia Vabariik siin nõuab mingisuguseid asju, mis ei ole ajalooga kooskõlas. ma arvan, et me peame kõik aru saama, et ja raportis tuleb seda väljendada, et äh, Kreekaga ei ole konflikt mitte nime tõttu, vaid selle tõttu, mida Skopje valitsus teeb ja mitte sellepärast, mida Kreeka valitsus teeb. me ei äh, saa siin teha raporteid, mis toetavad valitsust, see raport toetab Skopje valitsust, kuid siin on ju endiselt sisekonfliktid, mis on seotud neljateistkümnenda detsembriga ja riigisiseselt on suured poliitilised konfliktid erinevatel põhjustel. aga, ja mingisuguseid eh, edusamme ei ole rahvusvahelisel tasandil tehtud selle pärast. seega ma arvan, et, ma arvan, et oleks kõigile kasulik ja Euroopa Liidule kasulik, kui me saaksime lõpuks aru, milles probleem on. Kreeka rahvas tahab teistega rahus elada, kuid teised tekitavad probleeme. ja neil on territoriaalseid nõudmisi, nad ütlevad seda selgelt välja, see on täiesti rahvusvahelise õigusega vastuolus ja kahju, mul on väga kahju, et ma pidin nii pikalt sõna võtma, kuid me peame selgelt ütlema, mida see riik tahab. minule see riik isiklikult meeldib, aga ja lõpuks ma leian, et nime küsimus ei äh, tohiks olla eraldi peatükis lihtsalt, vaid see tuleb kaasata ka piirkondliku koostöösse äh, ja teistesse küsimustesse, aitäh. Madame Neits. proua Neits, palun. kolleegid, äh, lühidalt ma tahaksin õnnitleda härra Howitit äh, raporti puhul, mis on väga huvitav ja terviklik. minu isiklik seisukoht äh, ja ma arvan, et ka mu fraktsiooni seisukoht, kuigi ma olen siin üksinda, on järgmine. ma usun, et me peaksime nõudma veel õhus olevate küsimuste lahendamist niivõrd kiiresti kui võimalik mulle tundub, et äh, praegused läbirääkimised Makedoonia ja Kreeka vahel, mida valmistatakse ette kõrgemal tasemel, toimuvad ja saavad nad toimuma ajal, kui positsioonid järjest äh, kivistuvad. ja niimoodi jääb Makedoonia isoleerituks ja teda hoitakse kuskil äh, võimalike läbirääkimiste limbos ja olukord muutub siis ka Makedoonias äh, halvemaks. me peame tegema kõik võimalikku, et seda probleemi lahendada. mina olen pärit äh, riigist, kus meil on traditsioon teineteisega läbi rääkida. ma tean, et mõnikord sellised olukorrad võivad äh, endaga kaasa tuua täiesti naeruväärsed arengud. antud juhul tuleks olukord lahendada niivõrd kiiresti kui võimalik. me peaksime tegema kõik äh, endast äh, sõltuva, et aidata kaasa lahenduse leidmisele. väga kena on, et mõlemad pooled viitavad ajaloolistele aspektidele mis, kui ma ei eksi, leidsid asad kaks tuhat aastat tagasi. kõik on loomulikult väga huvitav, aga kas siis tõesti on täiesti võimatu kahel erineval riigil aru saada, et see suurepärane märkimisväärne inimene ähm, kes elas kaks tuhat aastat tagasi, kelle eluiga oli väga lühike, et see isik kuulub nende mõlema ajalukku. kas on siis nüüd täiesti võimatu äh, seda saavutada? me peaksime lähenema küsimusele euroopalikult ja peaks olema võimalik kokku leppida sellises lähenemises. ma tahaksin äh, siinkohal äh, kutsuda kõiki asjasse puutuvaid isikuid leidma sellist lahendust, mis tõesti töötab, selle asemel, et äh, jääda jäikade algseisukohtade juurde, aitäh. Bene, abbiamo concluso la lista degli shadow raporteur, quindi. tänan, käesolevaga on kõik variraportöörid äh, sõna saanud ja on äh, veel paljusid, kes soovivad sõna saada. proua Kopa ja kõigil on kaks minutit suur tänu, esimees. ma tänan kolleeg Richard Howitit äh, raporti eest ja ma olen täiesti nõus äh, sellega, mida ta ütleb poliitilise kliima kohta riigis, selle pingelise kliima kohta seal tööpuudus on kolmkümmend üks protsenti, leiab aset majanduslangus ja on suur poliitiline kriis millele me peame parlamendina tähelepanu pöörama ja me peame seda objektiivselt hindama. komisjon peaks äh, objektiivselt käsitlema kõiki neid asjaolusid ka kevadises raportis. eesolevad valimised on minu arvates ka väga oluliseks äh, testiks minu arvates peame me väga ettevaatlikud äh, olema oma seisukohtades, mis puudutab äh, konkreetseid äh, parteisid. me ei tohiks äh, toetada ühte või teist, nagu me siin parlamendis tihtipeale teeme. me peaksime olema erapooletud vahendajad. niisiis, minu arvates me ei peaks siin toetama oma poliitilisi äh, sõsarparteisid. ja mis puudutab nime küsimusi, siis äh, proua Neits ja tõesti, ajalugu on äh, ajaloolaste jaoks, aga aktuaalsed küsimused on poliitikute jaoks. arvestades praegust äh, pingelist äh, olukorda Makedoonias ei ole seal äh, nime küsimus esiplaanil. Kreeka poolne äh, vastastikuse mõistmise memorandum on nüüd äh, laual ja Kreeka tervitab äh, saadiku nimitsi uusi algatusi, kes käis ka Skopjas hiljuti, on välja tulnud uute ideedega ja me täiesti tervitame volinik äh, Füüle poolseid pingutusi. Euroopa Liidul on kindlasti oluline roll mängida selles punktis. aga meie arutelud Horvaatia teemal veensid mind selles, et kahepoolsed küsimused tuleks lahendada niivõrd kiiresti kui võimalik, soovitavalt enne läbirääkimiste algust, muidu meil on sama olukord, mis praegu Horvaatia puhul tulevikus Makedooniaga, nii et me räägime siin siis plaan B-st. härra Kirillov, palun. tänan, esimees tuleb öelda, et äh, raportööril äh, ei ole lihtne oma tööd teha ja ta on juba tähelepanu pööranud väga olulistele probleemidele. Bulgaaria on väga kannatlikult oodanud tagaplaanil ja me ei räägi siin ainult äh, nime küsimusest, vaid sellest, et Makedoonias on väga tugev natsionalismi suundumus. me ei räägi siin ajaloost, mis äh, leidis aset kaks tuhat aastat äh, tagasi, vaid me räägime ka meie ajalooga tänapäeval manipuleerimisest. me pakkusime omalt poolt äh, välja, et me ei peaks kaklema ajaloo pärast, vaid me peaks koos tähistama ajaloolisi sündmusi. me tahtsime tähistada eelmisel aastal ühe Bulgaaria kangelase kangelaslikku võitlust äh, Türgi sissetungijate vastu. ta tahtis seda teha Makedoonias, teda rünnati füüsiliselt, siiamaani ei ole politsei leidnud neid, kes selle rünnaku toime panid. nii et äh, me peaksime panustama heanaaberlikele suhetele Makedoonia, Kreeka, Bulgaaria vahel. Makedoonia on nüüd äh, nõustunud alustama läbirääkimisi. meil on äh, vastavad äh, töögrupid ja sellega me võime olukorda muuta, kui need töögrupid saavutavad tõesti äh, käigakatsutavaid tulemusi, mitte ei ole tegemist lihtsalt kokkusaamistega. me peaksime pakkuma omapoolset abi, me oleme üritanud olla konstruktiivsed, aga samas me peame ka tingimused selgelt välja tooma, sellepärast et äh, ilma nende tingimusteta ei saa me heanaaberlikke suhteid. ja üks küsimus veel. siin äh, tekstis räägitakse mitte laienemise kuludest ja Richard Howitt võiks meile sellest natukene lähemalt rääkida. ja edasi, mis puudutab äh, viimaseid äh, arenguid, siis opositsioon on nüüd äh, parlamendist lahkunud Skopjas ja kas on tõsi see, et osad saadikud peeti politsei poolt kinni? härra Kovatšev. tänan, härra Howitt. Teiepoolse dokumendi eest. ma väga loodan, et me jõuame kompromissile, nii et kõik äh, saaksid äh, teie raporti projekti toetada. me kõik äh, pooldame Makedoonia Vabariigi integreerumist Euroopa Liiduga, aga seda tehes peame me tähelepanu juhtima probleemidele, eriti just nendele, mis on olulised. viitan siinkohal detsembrikuisele tippkohtumisele ja suhetele naaberriikidele. probleemid ei ole seotud mitte ainult ajalooga, vaid äh, sellega, et äh, makedoonlastel, kes tahavad Bulgaaria kodakondsust, on tõsiseid äh, probleeme. niisiis, ma tahaksin äh, pöörduda Skopje poole üleskutsega, et nad suhtleksid kohalike bulgaarlaste esindajatega, nii et neil oleks äh, nendega pidev kontakt ja nad oleksid kursis äh, olemasolevate probleemidega. tahaksin äh, rääkida teatud äh, seadusandlusest, mis puudutab toimikutele juurdepääsu arhiivides ajalooga tegelevat komisjoni on mõjutatud, et nad diskrediteeriksid teatud isikuid ja see kõik on äh, tugevalt seotud varasemate sarnaste katsetega Kesk- ja Ida-Euroopas äh, võitlemaks kommunismi pärandi vastu. ma ei hakka siin üle kordama seda, mida ütlesid äh, kolleegid erinevate probleemide kohta, te olete kindlasti teadlikud faktidest ja on ju näha, mis on toimunud äh, Makedoonia parlamendis opositsiooni esindajad praktiliselt visati sealt kojast äh, välja. arvamusvabadus on võtmetähtsusega küsimus. paar päeva tagasi me kuulsime, et Makedoonia on ainult osaliselt vaba riik, nii et me peame tõesti keskenduma põhiprobleemidele härra Angurakis, palun. tänan. tahaksin tänada kõigepealt raportööri dokumendi eest ja juhin tähelepanu sellele, et ma olen väga nõus punktiga number kakskümmend viis, ma olen väga mures kõrge tööpuudusega, aga see on omakorda seotud kapitalistliku kriisiga, mis on väga juurdunud Euroopa Liidus ja Makedoonia liitumine Euroopa Liiduga tooks kaasa selle, et Äh, tööpuudus aina süveneks ja härra Rutšekile ma tahaksin siinkohal öelda, et ta äh, peaks äh, minema oma kaasmaalaste juurde Tšehhis ja ütlema, et proovigu elada sada euro, saja euroga kuus. see on nüüd kahekümne aasta reformide tulemus, noorte tööpuudus vohab ja nii edasi nüüd raportist õnnesoovid äh, härra Howitile. ta tegeleb siin äh, tööpuuduse probleemidega, aga need lahendused, mida ta välja pakub, ei ole õiged. sotsiaalpartnerite dialoogiga ei ole võimalik probleemi lahendada, meil on vaja majanduskasvu, aga kas see tuleb, seda ma nüüd, äh, selles ma väga kindel ei ole. ja härra Howitt, mis mudelit peaks siin kasutama? ja veel üks üldine märkus, mis ei puuduta teie raportit. me alati viitame siin varasemate raportitele ja nii edasi, aga nüüd äh, punktist äh, number kümme. siin äh, esimees ütles täiesti õigesti, et see, kes juba bussi peale on hüpanud, on sisse saanud, takistab teistel sinna sisenemist meil tuleb äh, leida lahendused sellistele konfliktidele. kas äh, me lähtume rahvusvahelisest õigusest ÜRO-st või me lähtume tugevama õigusest? ja punktis number kümme me lähtume ilmselt tugevama õigusest ja selle all kannatavad nii naaberriigid kui ka Kreeka, see ei ole mitte mingisugune lahendus. kas nüüd siis äh, kaasame siin ameeriklased probleemi lahendusse või et Obama hakkab sellega tegelema või tuleb härra Füüle välja siin omapoolse lahendusega? proua Žennako, palun. tänan, esimees. ka mina sooviksin tänada härra Howitit äh, raporti eest ka see raport äh, erineb äh, tugevalt äh, eelmise aasta raportist. Äh, siin on nüüd äh, palju vähem äh, punkte kui eelmise aasta raportis, siin on kakskümmend kaheksa, eelmise aasta raportis oli neid umbes kuuskümmend. siin mainitakse kahekümne neljanda detsembri sündmusi mainitakse ka nii-öelda nime küsimust, aga me oleme pidevalt äh, toonitanud, et asi ei ole ähm, nüüd nimes. probleemid äh, tekivad sellest, et äh, tänapäeva probleemid seotakse antiikajal toimunuga, ehitatakse üles teatud valeidentiteeti ja nii edasi me oleme palunud äh, Kreeka poolt äh, lähtuda vastastikuse mõistmise memorandumist ja härra Mimitš äh, ka võttis sõna selle menetluse teemal, siin ei ole tegemist kahepoolse küsimusega kaasatud on ka ÜRO, tegemist on rahvusvahelise probleemiga, ei ole see kahepoolne probleem. ja sellepärast tegeleb selle küsimusega ka ÜRO. ja kui me pöördusime Ateenasse tagasi, siis oldi tegelikult äh, pettunud. praegu investeeritakse vale identiteeti ja Kreeka vastasusse praegu äh, lähtutakse ebatõestest faktidest. siin tõusetuvad ka mitmed probleemid, mis on seotud Teise maailmasõjaga ja operatsioonidega, mis siis aset leidsid, äh, mõjutamaks äh, Kreekat. ja kui nüüd Makedoonia valitsuspartei on võtnud omale nimeks Vaba Makedoonia ja kui äh, maakaardil äh, pannakse Thessaloniki Makedoonia pealinnaks, siis see ei ole ju vastuvõetav. mulle tundub, et äh, see riik üldsegi ei soovigi lahendust ja tal on selleks omad põhjused, aitäh. Mr Posselt. härra Posselt, palun. suur tänu, esimees. esiteks, ma toetan tugevalt kolleeg Hauiti väga mõistlikku raportit mille abil äh, üritatakse keerulist äh, sisepoliitilist äh, olukorda Makedoonias objektiivselt hinnata, nagu teeb seda ka volinik Füle ja ma ütlen kõikidele makedoonlastele ja Makedoonia ajakirjandusele ka selgelt, et tuleb võtta eeskujust naaberriik, eeskuju naaberriikidest. Nad on liikunud edasi Euroopa Liidu teel, kuna on äh, aktsepteeritud äh, ka opositsiooni arvamust. enamus peab aru saama, et vähemusel on ka õigused. Makedoonias äh, toimib see paremini, kui näib, aga parteid peaksid tõesti selliste asjadega nüüd tegelemise lõpetama Saksamaal oli meil üks äh, sarnane juhtum, äh, kus äh, üks poliitik lahkus Bundestagist, aga samas öeldes, et kes läheb välja, peab tulema ka ükskord tagasi, samamoodi peaks see minema ka Makedoonias ja proua Žanako lõpetagem see mustaks värvimine. Makedoonia võet-, muutis oma põhiseadust ja kirjutas sinna sisse, et tal ei ole territoriaalseid nõudmisi naaberriikidele. Nad muutsid oma põhiseadust ja kokkulepe nägi ette ka, et Makedoonia muutis oma vappi, muutis oma hümni, muutis põhiseadust ja ikkagi kahekümne aasta pärast äh, tõstetatakse see nime küsimus. ma toetan volinik Füüle kontseptsiooni, et me peame alustama läbirääkimistega, need kestavad niikuinii kaheksa kuni kümme aastat ja läbirääkimiste käigus on meil võimalik äh, küsimusi äh, ära lahendada, aga see läbirääkimiste alguse blokeerimine on minu arvates täiesti vastuvõetamatu. suur tänu härra Posselt ja komisjoni nimel härra David Callan. Thank you very much, uh, Mr suur tänu, esimees. tulles nüüd tagasi äh, detsembri välisministrite nõukogu lõppjärelduste juurde, siis need on väga olulised endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia jaoks. Need erinevad eelmise aasta omadest ja kohe pärast lõppjäreldusi on komisjonid alustanud äh, ettevalmistusi kevadise raporti koostamiseks. me juhime tähelepanu seal eelkõige kolmele elemendile, kõrgetasemelise äh, dialoogi prioriteedid, heanaaberlike äh, suhete osas edusammude tegemine ja nimeküsimuse lahendamine. nagu te teate, siis meil on vähe aega ja me loodame aprillis tulla välja omapoolse raportiga ja seetõttu me peaksime töödega alustama otsekohe. volinik äh, Füüle on olnud kontaktis äh, kõikide asjaosalistega, tal on tihedad äh, kontaktid, on leidnud aset kahe-kolmepoolsed kohtumised. väga oluline on siinkohal see, et äh, kohtumised peavad olema suunatud äh, tulemustele ja peame arvestama seni tehtud äh, sammudega ja rõhuma sisule. ja paar sõna poliitilise kriisi kohta, mida me jälgime tähelepanelikult, mis äh, puudutab kahekümne neljanda detsembri intsidente, siis need on murettekitavad. meie peadirektor külastas Makedooniat eelmisel nädalal, tegemist oli regulaarse külaskäiguga, valmistamaks ette kevadist raportit. ta kohtus ka kõikide parteide esindajatega, rääkimaks kriisist ja saamaks üle praegusest tupikust Euroopa Liidu delegatsioon äh, koos äh, USA saatkonnaga andsid eelmisel nädalal välja deklaratsiooni, milles nad kutsuvad kõiki osapooli üles austama institutsioone, menetlusi ja demokraatlikke väärtusi, millel parlament äh, põhineb, kutsutakse üles ka opositsiooniparteid naasma parlamenti tahaksin siinkohal öelda, et me jälgime arenguid väga tähelepanelikult äh, Euroopa Komisjonis, seda teeb ka volinik ja ta plaanib äh, külastada kõrgetasemelise dialoogi raames Skopjet üsna pea. tööd äh, kevadise raporti kallal on käimas ja Skopje ametivõimud teevad omapoolseid samme erinevates valdkondades peaminister Popkovski kohtub äh, ka volinik Füülega, rääkimaks meetmetest, mida plaanitakse võtta. arvestades äh, eelnevalt äh, ütleme omalt poolt, et jätkame olukorra jälgimist ja külastame peagi Skopjat härra Salafrakos, kas teil on protseduuriline küsimus? ja tänan, esimees. ma tahtsin äh, veel omalt poolt üht-teist öelda. Kreeka ei olnud Euroopa Liidu laienemise vastu, kui meid oli alles äh, kümme, praegu on meid juba kakskümmend äh, seitse ja laienemine jätkub edasi. Kreeka ei ole ähvardanud äh, Skopjat. on väga oluline, et inimesed saaksid aru, et äh, Kreekal on väga palju tõsiseid äh, probleeme ja ma arvan, et igasugused üleskutsed tuleks suunata Skopje aadressil. ja nüüd, härra Hauet, sõna teil. tehke palun lühidalt. ma tänan kõiki liikmeid, kes eh, siin kommenteerisid minu raportit, härra Konkun, eh, eh, härra Tšinakov, härra Posselt. me tõepoolest peame ütlema midagi mm, erinevate parteide vahel olevate probleemide osas, nii nagu mu kolleegid siin välja tõid ja, aga tegelikult ma kohtasin, koostasin oma teksti enne kahekümne neljandat detsembrit e,. siis ei olnud veel need sündmused toimunud ja siis teie abil ma loodan, et e, me saame siia panna siis uue teksti e, Euroopa Liidu ja e, Ühendriikide e, delegatsiooni e, tegevus Koopias on väga õigustatud ja see on siis alg-, meie lähenemispunkt. proua Kornelis siis, Kornelisseni punkt, et peaks olema konkreetsem selles raportis, siis loomulikult ma ütleksin niimoodi, et Eh, on üsna palju inimesi, kes vett segavad ja tõepoolest oleks hea, kui eh, konkreetne lahendus tuleks Euroopa Parlamendist. aga igatahes eh, mina mind iga, teie sõnum veenis ja tõepoolest ma tahaksin, ma olen täiesti nõus tegema selles osas muudatud ettepanekuid. tegelikult mulle tundub, et e, mingit riiki võib kasutada diskrimineerival moel ja diskrimineerimine ja maa valesti kasutamine võib toimuda ka väljaspool seda riiki ennast nii et me oleme e, proua Kornelisseniga ühte meelt ja me töötame teksti kallal ma tahaksin tänada härra Tännakit, eh, kui ta eh, tõstatas oma punktid, eriti see, mis puudutab eh, Albaaniat sellepärast, et kui me lihtsalt hoiame maad seal, kus ta kunagi on olnud, siis mitte midagi ei muutu kunagi. kui me Äh, tõepoolest tahame sillutada teed rahule kõikide selle piirkonna maade jaoks, siis äh, on vaja olukorra muutmist, ma olen selle, seepärast väga nõus, äh, mida, sellega, mida ta ütles. nüüd härra Salafranca, tema toetas isiklikest eh, seisukohtadest lähtuvalt laienemise eest ja töötame siis eh, selles osas eh, käsikäes ja niimoodi me võime ka midagi saavutada. kui teie ütlesite, et mitte midagi pole edasiminekuks tehtud, siis igatahes mina ütleksin, et on astutud konkreetseid samme ja tegelikult on toimunud eh, Kreekaga arvamuste vahetust. aga töötame nüüd eh, selle eh, teema kallal üheskoos ja võib-olla me leiame mingisuguse lahenduse. proua Nets, tõepoolest ühtegi maad ei tohi jätta üksinda. proua Kopa siin me räägime definitsioonist ja see definitsioon, see sõna puudutab ühte regiooni, mis on ajalooliselt seotud mingisuguse riigiga ja tegelikult äh, väga äh, paljudel riikidel on ju ühine ajalugu ja ega siis sellega pole midagi lahti ja ma arvan, et te ei tahtnudki öelda seda, mida te, mis teie jutust välja tulid, aga ma lihtsalt juhiksin teie tähelepanu eh, niisugusele terminile, nagu ma siin eespool välja tõin. härra Kirillov need ühised eh, ettevõtmised, eh, jah, need on eh, olulised, aga peab alati mõtlema selle peale, millisest eh, ühisettevõtmisest eh, me räägime, millal see toimub ja võib-olla juhtus niimoodi, et see, mida teie tahtsite teha, ei olnud väga sobiv. ma mm, toetan seda, et te ütlesite, et nüüd on löödud, loodud töörühm probleemide lahendamiseks ja ma ei tea, kas nüüd on õige, et kolm opositsioonilist parlamendisaadikut on saanud eh, väljaastumiste käigus viga, seda tuleb kontrollida eh, härra eh, Kovatšik, ma loomulikult mõistan teie muret ma ütlesin selle kohta ka väga tõsiselt oma, väga selgesõnaliselt oma eelmises raportis, et vaja on läbipaistvust, aga e, kõik tegevused, kõik probleemide lahendused e, ei tohi olla kallutatud e, proua Angrulakis härra Angurakis, teie räägite siin majandusmudelist, mul on eh, väga hea meel, et eh, Makedooniasse on jõudnud Briti ja eh, Rootsi investeeringud, sellepärast et sellel maal on palju potentsiaali. praegu on koondatud tähelepanu ainult turismile aga kui te arvate, et mina suudan lahendada kapitalismi probleeme, siis ma kardan, et see igatahes eh, ei õnnestu, aga vähemalt eh, läbirääkimised peaksid jätkuma. Eh, härra Posselti sõnadele ja veel paari kolleegi sõnadele ma juba viitasin, aga nüüd ma siis lõpetan. mina ütlesin, et et äh, kaks pol suurt poliitilist parteid Makedoonias on alustanud dialoogi ja meil on väga ja see on meil kasulik teada. see informatsioon, mis minul praegusel hetkel on, on see, et äh, kolmepoolseid läbirääkimisi kõrvale lükatud ei, äh, ei ole ja nad ütlesid, et nad tahavad, et kõigepealt tuleks härra Nemetsiga järgmine äh, raund ja välisministeeriumi esindajad ütlesid, et nemad ei ole kohtumistele vastu, kui need on hästi ette valmistatud, nii et, et mitte midagi ei ole kõrvale heidetud, mitte kedagi ei ole kõrvale heidetud ja härra Kroševski ütles eh, selle järel, et me jätkame eh, eh, kõige paremas usus, sellepärast et meie oleme see riik, kes tahab, et olukord laheneks me kuulame ära kõik osapooled, me teeme eh, oma eh, algatusi ja me eh, usume seda poliitilist suunda, mis on võetud, aga kui tema kutsub üles eh, algatusteks, siis tegelikult see, mida me oleme pannud oma teksti, ongi üks algatus ja ma loodan, et et tõepoolest me maikuuks jõuame kokkuleppele e, üle poliitilise spektrumi, et läbirääkimised peaksid algama. suur tänu. kahekümnes jaanuar on siis muudatuste esitamise tähtaeg, nad peavad kohale jõudma kella kuueks pärastlõunal. järgmine päevakorrapunkt Eh, vabandust, ma eksisin, kakskümmend kaheksa jaanuar on muudatuste esitamise tähtaeg. järgmine päevakorrapunkt, see on kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta progressi raport eh, Serbia kohta. Eh, järgmisena saab sõna Jelko Katšin eh, kolmandal detsembril jõudis eh, komisjoni raport eh, eh, Serbia kohta ja üheksandaks jaanuariks pidi esitama muudatusettepanekuid, üheksakümmend muudatusettepanekut tuligi ja see, ma annan kohe sõna härra Katšinile. tänu, esimees, lugupeetud kolleegid, komisjoni esindaja, mina tahaksin tänada variraportööre ja kolleege, kes eh, tulid välja muudatusettepanekutega. ma tahaksin öelda, et paljud eh, muudatusettepanekud lähevad samas suunas nagu eh, minu raport. eriti tahaksin ma tervitada Voevoodina kohta käivat Rahvapartei muudatusettepanekut me töötame kompromisside kallal, mis peaksid saama valmis neljapäevaks. mis puudutab aga eh, Kosovo prioriteeti, mis on keskseks eh, küsimuseks, siis kolmandaks detsembriks me saavutasime selles osas teatud eh, edu. Serbia peaminister Tadžiš pidas oma kolleegiga läbirääkimisi möödunud nädalal ja paistab, et asi hakkab lahenema. E, e, Serbia on teinud suure edusammu e, oma suhetes Kosovoga, seda nimetasin ma ka eile. IBM-i leping on sõlmimisel, seda laiendatakse ka kõikidele teistele piiriületuskohtadele ja teiste lepingute ja kokkulepete elluviimine läheb üsna libedalt resolutsioon Kosovo kohta eh, käsitleb eh, teatud küsimusi, öeldakse, et Euroopa, öeldakse, et Kosovo eh, jagamine etniliste, etnilist liini pidi ei ole, ei tule kõne allagi. kaheteistkümnendal jaanuaril Pristina ja Serbia parlament eh, rääkisid sellel teemal, on vaja legitimiseerida vähemuste olukorda, see võimaldab integratsiooni Euroopaga nii Serbias kui terves eh, regioonis. aga eh, resolutsioon, mis võeti vastu positiivsete külgede hindamiseks, on väga hea, mis puudutab aga äh, Eh, seda mälestusmärki, mis on Vabadusarmeele püstitatud ja mis on vastuoluline, siis ma ütleksin, et tegemist on Serbia siseküsimusega, millel on kahepoolsed tagajärjed. väga hea et äh, ei olnud mitte mingisugust intsidenti, kui pühapäeva hommikul see mälestusmärk kõrvaldati, aga siiski ma tahaksin kutsuda üles mõlemat poolt pidama dialoogi kõikides küsimustes. Ehm, etnilised vähemused tulevad paremini integreerida Serbia äh, ühiskonda, aga ka teine pool peab tegema ära oma töö. kahjuks et kahjuks eh, Serbia, eh, Serbia surnuaedades Kosovos esmaspäeval rikuti hauamälestusmärke ja ma kutsun üles eh, Kosovo ametivõime tegema kõik, et niisuguseid asju enam ei juhtuks, et niisuguste tegude korda saatjad võetakse vastutusele tsiviliseeritud ühiskonnas on standardiks, et ei rikuta eh, hauamonumente. Serbia ja eh, Kosovo liidrid peavad jõudma kokkuleppele kõikides lahendamata küsimustes. Nad peavad seda tegema noore eh, põlvkonna nimel, Euroopa tuleviku nimel. ma tervitan ka kahe peaministri Eh, kohtumust, eh, kohtumist, ma mõtlen praegu Serbiat ja, ja eh, Horvaatiat, sellepärast et Serbia ja Horvaatia eh, suhted on olulised kogu piirkonna jaoks. aga teisest küljest eh, võitlus süsteemse korruptsiooniga on jõudnud teise faasi. Vučić, kes on asepeaminister, ütles, et dünaamika eh, eh, korruptsioonivastases võitluses peab jätkuma, see on kogu Serbia poliitika huvides, vaja on jätkata võitlussüsteemse korruptsioonide vastu, eh, võidelda selle vastu, et poliitilised parteid kontrollivad eh, aval-, eh, kontrollivad riigi käes olevaid eh, ettevõtteid, sest see õõnestab terve maa renomeed oluline on see, mida on teinud sõltumatud ähm, auditeerivad organid, näiteks Riigikontroll. Nad on vaadanud, kuidas kasutatakse ressursse. ainult tugevad äh, institutsioonid suudavad võidelda jätkusuutlikult korruptsiooni vastu Eh, viitasin siin ka eh, Serbia majanduse olukorrale, kakskümmend seitse protsenti on töötuid, eh, vaesus laieneb ja hädavajalik on, et tuleksid uued investeeringud, aga see on kahtlane sest et vaevalt, et keegi tahab eh, investeerida Serbiasse, kui on nii palju lahendamata küsimusi. Eh, võitlus eh, korruptsiooni vastu peab toimuma käsikäes sõltumatute institutsioonide ülesehitamisega. nüüd õiguskorrast komisjon ütles, et detsembri ülemkogul seotud ülesanded on päevakorras, aga siiski on veel lahendamata probleeme. ja kui see ei ole, kui need lahendamata probleemid pole lahendatud, ei saa eh, nõukogu panna paika eh, eh, läbirääkimiste algusaega Euroopa Liiduga liitumiseks, aga ma loodan, et rong on liikuma läinud ja rong liigub. suur tänu, härra Katšin ja nüüd härra Šlefli, variraportöör Rahvapartei poolt. Ma... suur tänu. mina õnnitlen Jako Katsinit, see töö, mis ta tegi, oli hea sada üheksakümmend muudatusettepanekut on eh, näide sellest, et tema töö oli hea kvaliteediga, sest kui eh, seda piirkonda käsitletakse, siis on rohkem muudatusettepanekuid. Eh, härra Katsin tõstis siin välja kõik olulised punktid, seda tegi ta praegu ja see on tulnud välja ka eelmisest aruteludest, aga kolm asja härra Howitt on lahkunud, aga mulle tundub, on huvitav mõte, et iga riik peaks panema eh, kõrvale teatud osa eh, oma SKT-st selleks, et arendada piirkondlikku eh, omavalitsust. ma arvan, et see on asi, mis vajab toetust. nüüd teine ja ma olen sellest rääkinud ka enne, Serbia konstitutsioon, Serbia konstitutsioon ütleb ikkagi, et Kosovo on Serbia osa. seda tuleb muuta. niimoodi ei saa jätkata nii kaua, kuni me lepime niisuguse konstitutsiooniga, oleme me nõus ka sellega, et tegemist on mingi õigusliku vastuoluga. nüüd Serbia ja Kosovo on selline probleem, mis kusagile ei kao, isegi kui kõik asjad ära lahendatakse, isegi kui tekib rahu, isegi kui nad üksteist hakkavad iga päev musutama, tekib ikkagi või on on ikkagi see äh, mure alles, et nii kaua, kui elavad serblased Kosovos, jäävad alati omavahelised ähm, omavahelised probleemid, sest et Serbia väse, vähemus on nii suur Kosovos, et nad ei kao sealt kusagile. Serbias Eh, tähendab, Serbia kodanik, serblastele ei anta Kosovo kodaniku staatust, aga eh, sellest sõltub piiride, eh, me peame toetama seda, et piirid oleksid stabiilsed, aga Kosovo suhted Serbiaga jäävad alati alles härra Rutšek ütles mulle eelmise arutelu eh, juures, et mina olen pessimist, tegelikult ma ei ole mitte pessimist, vaid ma olen realist ja sellepärast ma ütlen, et ainus võimalik stsenaarium ja seda on muidugi ka arutatud, seda on arutatud Iraanas, on arutatud Pristinas, et suveräänne Kosovo eh, on tõsiseltvõetav ainult siis, kui ta ühineb Albaaniaga ma muidugi ei taha siin lapsi hirmutada, aga ma arvan, et seda tuleb arutada, me ei saa sellest kõrvale hoida. ja niisuguste stsenaariume ei tohi e, igatahes kõrvale jätta. ja loomulikult mõjutab see ka Makedooniat, mis iganes ta nimi ka ei ole ja sellel on omad mõjud, me peame neid mõjusid kaaluma, me peame vaatama, kuivõrd oluline see on e, demokraatia jaoks nii Kosovos kui Serbias. suur tänu! mis Kopa? proua Kopa. suur tänu, ma tahaksin tänada äh, äh, raportööri selle võimaluse eest, et tulevad välja ühismuudatusettepanekud eh, et on, mul on hea meel, et räägitakse selgelt, et on vaja võidelda korruptsiooniga, on vaja võidelda ekspluateerimisega. ma tahaksin rõhutada siin regionaalset koostööd ja suhteid ma loodan eh, tõepoolest, et, eh, et kompromissettepanekutega muutub raport paremaks. üks aspekt, mis minu arvates vajab erilist tähelepanu, on vajadus säilitada head tasakaalu eh, Kosovo ja demokratiseerimisprotsessi vahel Serbias nagu ma juba esmakordselt arvamuste vahetamisel ütlesin, Serbia eh, kodanikuühiskonna organisatsioonid ütlesid meile, et kui me liialt rõhutame eh, eh, Kosovo probleemi, siis me jätame kõrvale Serbia kodanikud, kes on ka eurooplased ja me peaksime me, sellepärast et, et hääletamine Kosovo ja Serbia raporti üle toimub ilmselt samal täiskogul. me peaksime vaatama selle raporti tasakaalu ja igatahes ma väljendaksin oma tõsist kahtlust Kosovo nimetamise osa Serbia konstitutsioonis sest kui tegemist on Euroopa Liidu laienemisega, siis ei ole kunagi palutud ühelgi liikmesriigil eh, palutud üle vaadata oma eh, riigi piire. loomulikult on vaja eh, normaliseerida suhteid. see on eriti vajalik, sellepärast et praegusel hetkel hakkavad toimuma eh, lähenemised kahe osapoole vahel. Eh, väga hea, et, eh, et toimuvad samal teemal läbirääkimisel, kus viidatakse ka Makedooniale, nii nagu Richard Howard tegi oma raportis ja rääkis selle probleemi kaotamisest. aga lõpuks me peame küsima ka sellest, Eh, milline on eh, mõju eh, majanduskriisil Serbiale, tööpuudusele ja me peame mõtlema eriti inim- ja sotsiaalõigustest. Miss Brandner. Brandner. suur tänu. ka, ka mina tahaksin rääkida sellest raportist. mulle tundub, et tõepoolest see raport on väga heaks aluseks koos kõikide muudatusettepanekutega meie aruteludele. E, viimasel ajal on need maad teinud edusamme Euroopa integratsiooni teel ja valitsused tegelevad kodumaiste reformidega, aga siiski palju, kuigi palju on ära tehtud, tahaksin ma tõstatada mõningaid probleeme. üks, mis on e, minu jaoks väga tähtis, e, see on siis kohtusüsteem, seda on on vaja parandada, seda peab reformima, peab olema tagatud selle tõhusus ja erapoolikus. ma arvan, et äh, peaks õppima nendest äh, läbikukkunud äh, õigussüsteemi reformidest meil on vaja tagada, et kohtusüsteem oleks täiesti sõltumatu ja töötaks kiiresti. teine punkt puudutab korruptsiooni, võitlus korruptsiooni vastu peab edasi minema ja meie parlamendina peaksime jälgima seda, et parlamendil oleks oma ettevõtmistes ka äh, toetus, et äh, oleks paika pandud ka äh, prokurör, kes võitleks korruptsiooni vastu ja sellest ei tohi mitte mingil juhul kõrvale astuda. ja kolmandaks, Serbia peab kaitsma kõiki vähemusi ja ma arvan, et et oli tõesti väga halb, et, et võimud Serbias astusid eh, või eh, eh, lõid laiali seksuaalvähemuste marsi, mis toimus. mulle tundub, et need siseriiklikud vajakajäämised ei takista ei takista liitumisläbirääkimiste alustamist, sest liitumisläbirääkimised on väga heaks teeks, kuidas edasi liikuda, sest tõeliseks takistuseks on eh, Serbia eh, suhted Kosovoga eh, väga oluline on pidada dialoogi Pristiniga, sest et see võimaldab poliitilist eda, mm, edasiminekut aga e, kõikide kokkulepete elluviimine on võtmetähtsusega. Kerbia, Serbia valitsus peab, e, peab muutma oma poliitikat Põhja-Kosovos e, selleks, et kõikidel oleks juurdepääs piiriüleselt ja siin räägiti ka möödunud pühapäeval äh, kõrvaldatud monumendist. ja see on üks hea märk. ja ma tahaksin Serbiat kutsuda üles ja ka äh, Kosovot kutsuda üles, et nad peaksid äh, läbirääkimisi läbipaistvalt, et oleksid hõlmatud mõlema maa parlamendid sellepärast, et vaja on eh, tagada usaldusväärsus ja eh, avalikkuse eh, tugi. suur tänu ja ma ootan huviga järgmist läbirääkimist. järgmine variraportöör, härra Tänak, palun. suur tänu ja minu fraktsioon on väga rahul härra Katšini raportiga Serbia teemal ning meil on hea meel, et Serbiast sai ametlik kandidaat ja mul on, ootan huviga läbirääkimiste algust. ma ei tahtnud siin tõstata neid küsimusi, mida juba käsitleti, vaid neid punkte. kõigepealt viide artiklile kolmsada viiskümmend üheksa. mul on olnud äh, kohtumine oma valimisringkonna Serbia esindajaga, kelle vara riigistati ja minu meelest on see täielik igasugu omandiõigustega vastuminev tegu. ja see tähendab, et põhimõtted jäid samaks, ehkki sõnastust muudeti ja riik võib endiselt eravara ära võtta. mis puudutab Pristina küsimust, siis mul on väga palju austust äh, härra Schöpflini vastu, kuid ma ei ole temaga nõus. meie parlamendina peaks, ei tohiks öelda ühele riigi, riigile, mida põhiseaduse piiride kohta riikima peab. esiteks on see riigi asjadesse sekkumine ja miks teiseks keegi ei öelnud seda Iirimaale see ei olnud Iirimaa puhul liitumistingimuseks ning äh, ka siin ei tohiks seda olla, me peame inimeste ajaloolistest taotlustest kinni pidama. ma arvan, et äh, see ei ole siin äh, küsimus, sest Kosovo piiri, piire muudeti rahvusvahelise hirmu tõttu Liitu, kuid paljud Euroopa Liidu liikmesriigid või ÜRO liikmesriigid ei tunnusta veel Kosovot. ma arvan, et ei tohiks olla mingisugust absoluutset seost suveräänsuse ja äh, rahvusvaheliste lepete vahel, kui asi puudutab riiki, keda ei ole rahvusvaheliselt veel tunnustatud, äh, selge on see, et äh, paljud Serbias on valmis maad vahetama, et olukorda stabiliseerida, Kosovot tunnustada ja asjaga edasi minna. ma arvan, et meil ei tohiks siin olla mingisuguseid absoluutseid põhimõtteid, sest äh, tegemist on vägastes, väga segaste küsimustega ja me ei saa siin äh, niimoodi sekkuda. lõpuks tahaksin väljendama heameelt äh, viite üle peaminister Tadžitši külaskäigu kohta Montenegros suhete parandamiseks Serbia ei soovinud Montenegrost loobuda, kuid äh, nad siiski tegid seda, see on olnud Montenegro elu, edulugu ning ma arvan, et see on hea näide, et äh, kõrged poliitilised esindajad nüüd üksteise riike külastavad, aitäh. Mr Kukan. härra Kukan, palun. aitäh, härra juhataja. meie raportöör teeb väga head tööd. mul on ka hea meel, et enamik muudatusettepanekuid liiguvad ühes suunas ja ma loodan, et raportööril ei ole liiga raske kompromisse leida. samuti on mul hea meel selle üle, et enamik muudatusettepanekuid toetavad äh, liitumisläbirääkimiste alguskuupäeva äh, otsustamist, mis puudutab Kosovo dialoogi, siis on see muidugi väga oluline küsimus. me peaksime hindama juba tehtud edusamme ning paluma äh, nende tulemuste korralikku rakendamist. info ja nende tulemuste tulemustest teatamine on oluline, sest mõnikord vaikimine aitab läbirääkimiste kulule kaasa, kuid ma arvan, et siin juhul peaks avalikkust informeerima toimuvast. ma arvan, et seda peaks tegema paremini, kui seda on tehtud siiamaale. tahaksin rõhutada ka vajadust edasiste õigusreformide järele minu arvates on Serbial vaja rohkem äh, süsteemi tõhustada ning tugevdada selle sõltumatust ning erapooletust. hästi toimiv õigussüsteem on demokraatliku süsteemi alustala ning oluline tingimus Euroopa Liiduga liitumisel. tahaksin siin mainida oma muret kõrge eh, arvu äh, Euroopa ähm, Inimõiguste Kohtu äh, juhtumite üle, mis on Serbia poolt sinna esitatud ja muudatus äh, seitsme, seitsekümmend üks viitab hiljustilisele arengule selles küsimuses, ma arvan, et me peaksime jätkama arutamist ja leidma lahenduse. ma arvan, et see teema tuleks Serbia valitsuse poolt nii kiiresti lahendada kui võimalik. Euroopa Liit jälgib kindlasti huvid, huviga selle artikli arenemist. lõpuks toetan ka raportööri seisukohta, kohta, mis puudutab Brežnevo orus, ma arvan, et tegemist on hin-, tasakaalustatud hinnanguga, ma arvan, et siin ei ole märki sellest, et ükski valitsus tahaks äh, rahvusvähemustega dialoogi pidada ning ähm, ma arvan, et see ei näita rahvusvähemuste nõrkust, kes ei ole nõus äh, dialoogi pidama. härra Posselt, palun. suur tänu, esimees. ka mina tänan kolleeg äh, Katšinit väga keerulise töö eest sel olulisel teemal. ma ei taha midagi öelda Kosovo kohta, sest see teema on meil päevakorras pärastlõunal, aga ma tahaksin öelda üht-teist Serbia põhiseaduse kohta niikaua kui Horvaatia ja Montenegro omavad äh, vähetähtsaid kahepoolseid äh, probleeme, pööratakse neile muudkui tähelepanu ja toonitatakse, kuivõrd neid äh, tuleb lahendada ja Makedooniaga on olukord selline, et enne kui Makedoonia hakkas diplomaatilisi suhteid sõlmima, nõuti tuhande 000 üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal Makedoonialt, et ta kirjutaks põhiseadusesse sisse, et tal ei ole mitte mingisuguseid nõudeid, territoriaalseid nõudeid äh, naabritele ja samas Serbia puhul me tahame Serbia osas aktsepteerida seda, et põhiseaduses on kirjas territoriaalsed nõuded Kosovole, olgugi et äh, Kosovot on tunnustanud kakskümmend kaks liikmesriigi kahekümne seitsmest, lisaks veel USA, Jaapan ja teised riigid. ma ei saa sellest absoluutselt aru. see küsimus tuleb ära lahendada, ma ei tea täpselt, millal, aga lähenemisprotsessi raames tuleb see probleem ära lahendada, seda me teame kõik täna oleme me arut-, arutlenud äh, siin suhteliselt äh, naeruväärsete probleemide üle, aga Serbia puhul on äh, tegemist konkreetsete nõudmistega naaberriigi suhtes ja me siin läheneksime asjadele erinevate mõõdupuudega, seda ei saa lubada. sama võib öelda ka vähemuste õiguste kohta kolleegid, kes te ei ole veel käinud Brežnevos, sõitke sinna. seal on tegemist äh, täiesti kirjeldamatu vaesusega, me peame tegema midagi majanduslikult Brežnevo äh, jaoks ja me peame tagama ka piiriületuse võimaluse Kosovo ja Makedoonia vahel. inimesed on täiesti isolatsioonis seal, vähemuste õigused absoluutselt ei eksisteeri. ja kui nüüd äh, võrrelda Kosovo serblaste vähemalt paberil eksisteerivaid vähemuste õigusi sarnaste õigustega Serbias, siis need ei ole absoluutselt võrreldavad. ja kui nüüd äh, osad võitlevad siin Mitrovitša vähemuse õiguste eest, siis äh, nad peavad teadma, et Brežnevas on olukord veelgi hullem. meil tuleb pöörata tähelepanu nendele tulipunktidele, muidu tekib seal täiesti äh, militaarselt äh, tuleohtlik olukord ja Brežnevas on täiesti õigus inimestel mälestada Miloševitši veresauna ohvreid, aitäh! Kovatšev, palun. suur tänu. tahaksin kõigepealt tänada härra Katšinit tema raporti eest. Serbia demokratiseerumine on väga oluline mitte ainult riigile endale, vaid ka kogu piirkonnale ja ma usun, et kõik siinviibijad on minuga ühte meelt. kõik, mis on viimase sajandi jooksul juhtunud, sellest saab üle saada ainult tänu Euroopa integratsioonile, nii et nüüd peame leidma parima võimaluse Serbia selles protsessis toetamiseks. see sõltub muidugi Serbia soovist reforme läbi viia ning Pristina küsimuse lahendamiseks. tahaksin nüüd tagasi minna ühe probleemi juurde, millest olen ka eelnevalt rääkinud, ehk siis arhiivide äh, avamine endises Jugoslaaviast, ma arvan, et sellel on väga suur roll mängida riigi demokratiseerumises. ma tahaksin eh, täpselt teada, kes mida tegi selleks, et eh, teatud eh, probleeme tulevikus lahendada, selleks et Serbia saaks Euroopa põhimõtete ja väärtustega liituda. usun, et Serbial on vaja mitte ainult neid salajasi arhiive avada, vaid ka tagasi minna endiste Jugoslaavia ah, tagasi saata endise, endise Jugoslaavia riikidesse nende arhiivid. diskrimineerimine on endiselt küsimus, millega tuleb tegeda ja ka emakeeles hariduse omandamine on problemaatiline, bulgaaria keelt tuleks samuti emakeelena tunnustada me peame kõik need probleemid lahendama selleks, et äh, täita praegused tühikud, härra Posselt rääkis sellest samuti siin. IMF on olukorda hinnanud ja ma tahaksin paluda teie toetust äh, pikaajalise majanduslikule stabiilsusele Serbias, sest kahjuks me näeme sarnaseid probleeme ka teistes piirkonna riikides. aitäh, härra Salavrakos, palun. suur tänu, härra juhataja. ma näen suure rõõmuga, et Serbia soovib Euroopa Liiduga liituda ja mul on väga hea meel selle üle, et on tehtud edusamme reformide näol. härra Katšin on teinud ära suurepärase ja objektiivse töö, sest äh, minu meelest on see raport väga objektiivne. mis puudutab äh, punkti kakskümmend kolm ja dialoogi, siis ma arvan, et me peame siin kasutama äh, nimetust endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja mitte Makedoonia. härra Katšini raport käsitleb ka korruptsiooni Eh, õigussüsteemi puudulikkust, eh, pressivabadust ja ma arvan, et siin on võimalus kokkuleppele jõuda. hiljuti viidi läbi üks uurimus, kust selgus, et Serbia on kuueteistkümnendal positsioonil illegaalsete rahavoogude valdkonnas. viiskümmend miljardit eurot ringleb seal illegaalselt, nii et ma arvan, et siin on väga palju vaja ära teha, et need, neid rahavooge piinata, piirata. kahekümne kolmas peatükk räägib monopolidest ja turumajanduse avamisest ning palub valitsusel viia läbi vastavad reformid. ma arvan, et meil on vaja importi, impordi suuremat selgust selleks, et näha selgelt, mis toimub ja et lõpetada monopolide tegevus, mis on loonud, mis on väga Äh, laialdaselt levinud, samuti on inflatsiooni ja tööpuudust puudutavad meetmed olla tõhusad ainult siis, kui need on seotud teiste poliitikavaldkondadega, aitäh! enne kui annan sõna raportöörile lõppmärkusteks tuletan meelde, et hääletamine leiab aset Strasbourgis neljapäeva ehk siis seitsmendal veebruaril. ja tuletan teile ka meelde, et pärastlõunal kell pool viis Äh, tuleb meile külla Susanna Grubisic, äh, ase, Serbia asepeaminister. esimees vabandab äh, ebatäiusliku hääldamise pärast. härra Katšin, palun teile sõna. aitäh. ma arvan, et Euroopa Komisjon peaks kõigepealt sõna võtma, kui meil on Euroopa Komisjoni esindaja siin olemas Thank you very much, Mr Raportöör. aitäh, härra raportöör. Euroopa Komisjoni nimel tahaksin väljendada oma äh, tänulikkust äh, raportööri tehtud töö eest, nagu tavaliselt oleme nõus äh, enamiku muudatusettepanekutega ning ootame kompromissettepanekuid. me võtame arvesse paljusid teie märkustest meie töös, sest äh, me läheme Belgradisse ja meil on äh, nende ametivõimudega pidev dialoog, samuti räägime reformidest, mitte ainult äh, selle aasta, poole aasta peamistest probleemidest ehk dialoogist Kosovoga. õigusriigi põhimõtted, demokraatia, parlament ja muud teemad, me saame kõik teie märkused edasi anda, sest me peame ka meeles, et äh, aprilli keskel tahame luua, tahame kirjutada raporti ning äh, peamiseks äh, läbirääkimiste alguse takistuseks on suhete paranemine Kosovoga see ei saa olema mitte ainult komisjoni raport, vaid ka komisjoni ja kõrge esindaja üht, ühine analüüs. see on väga oluline raport ning see peaks, Kosovo küsimus peaks olema just selle raporti keskmes, kuid samas kasutame võimalust ähm, kajastada seal peamist arengut äh, reformide valdkonnas ja äh, me peame läbi viima tööd kõikides valdkondades, me oleme rõõmsad äh, selle üle, et ähm, valitsus on näidanud üles äh, soovi reforme läbi viia, detsembris võeti vastu tegevuskava ning äh, täna pärastlõunal räägime sellest ka asepeaministriga mul on hea meel, et juba praegu olemasolevates muudatusettepanekutes ning kindlasti ka kompromissettepanekutes jälgitakse detailselt toimuvat, sest igal nädalal leiab aset rida sündmusi. toon teile siin mõned neist välja, kõigepealt kolmesaja viiekümne üheksanda artikli küsimus ei ole veel kajastatud, see on endiselt äh, kaalumisel parlamendis, parlament peaks seda tegema äh, kevadel ning annan neile seega teie sõnumi üle, loodame saada siin häid tulemusi, mis puudutab komisjoni, siis vaatame väga selgelt ka äh, neid süüdistusi, ja võtame arvesse Serbia ametivõimude muret, et mõned äh, legaalsed juurdlused äh, kolmesaja viiekümne üheksanda artikli raames äh, neid ei nõrgestata läbi seadusandlike muudatuste. tegemist on väga tundliku tööga ja nende sätete rakendamisega ning tegemist on ähm, olukorraga, kus meil on vaja üle vaadata kogu kriminaalkoodeks selles valdkonnas, sest läbi kogu süsteemi parandamise saame, saab läbi viia konkreetsed õiged süüdist-, süüdistus ja prokuröri tööd. tahtsin siin veel mainida veel üht küsimust võib-olla leiab varsti aset Kristina Jaaga kohtumine. uus äh, korruptsioonivastase võit, äh, võitluse ameti juht nimetati ametisse eile, see on positiivne märk ja esimene öö, äh, kohtumine asepeaministriga leidis aset eelmisel neljapäeval, nii et vaatame, kuidas see mõjutab edasist äh, detsembrikuus võeti vastu uus avalike hangete seadus, mis äh, on kooskõlas Euroopa Liidu akiiga. see on punkt, mida me veel analüüsime, kuid nad äh, pidasid siin kinni meie kommentaaridest ja see on äh, heaks tõendiks Euroopa integratsioonist. mis puudutab vähemusi, siis ma arvan, et enamik muudatusettepanekuid läksid õiges suunas, ehk me peame, soovitame paremini õigusraamistikku siin rakendada ja julgustame siin pigem Serbiat, kui et toome välja spetsiifilisi kitsaskohti, kuid äh, Serbia ametivõimud on äh, teadlikud, et nad peaksid äh, seadusandliku raamistiku paremini rakendama ning Serbia inimõiguste ameti esindaja soovib äh, luua nõ-, äh, rahvusvähemuste nõukogu selleks, et oleks äh, parem arutelu, kuidas riiklikke rahvusvähemuste nõukogusid ära kasutada. ja ma arvan, et siin me näeme, et ametivõimud on äh, meie muredest teadlikud ning äh, see ameti, selle ameti juht ütles ka, et nad töötavad diskrimineerimise vastase seadusandluse kallal. aitäh teile mind kuulamast! härra Katšin, palun, võite nüüd selle küsimuse kokku võtta, aitäh! lugupeetud kolleegid, variraportöörid, juhataja, delegatsioonide esindajad, Lääne-Balkani riikides. suur tänu teie panuse eest. tänan ka kõiki assistente ja äh, teisi, kes meid aitasid dokumente ette valmistada. tundub, et Serbia tõepoolest teeb edusamme ning muutub äh, kogu Lääne-Balkani äh, regiooni probleemist Euroopa Liidu liitumise mootoriks, see on suur muutus nii lühikese aja jooksul. nelja kohtumise ajal Tadžitši ja Tadži vahel öö, on tehtud edusamme, see on tõeline rekord, me peaksime kasutama seda suunisena ka teiste piirkonna riikide puhul, sest kui on olemas poliitiline tahe ja riikliku tasandi lähenemine, siis leitakse ka lahendused. see on midagi, mida tuleb kiita ja imetleda. Ma arvan, et asepeaminister Grubisic kindlasti täiendab omalt poolt detailidega kogu seda arutelu, tahaksin lihtsalt vastata siin mõnele variraportööri ja teiste kolleegide kommentaarile. härra Šeflin rääkis rääkis põhiseadusest, nagu te teate, kõik äh, Euroopa Liiduga liituvad riigid, kui nad avavad peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, peavad nad ka oma põhiseadust kaasajastama, see, ma arvan, läheb nii ka Serbiaga. ma ei taha rääkida siin üksikuid artikleid, tegemist on väga tundliku teemaga ja see ei oleks väga arrukas liiga kiiresti peatükke avada, ma arvan, et Serbia on küpsemas ja tahaksin väljendada oma heameelt äh, seisukohadokumendi üle, et me saavutasime siin kokkuleppe. siin oli teatud surve, et et äh, midagi üle ei tohi kokku leppida, kuni kõik on kokku lepitud, seega ei ole võimalik ühtegi lepet rakendada, enne kui äh, kõiges on kokku lepitud ja see lükati kõrvale. Need, kes püüdsid äh, blokeerida Serbiat, kukkusid seega oma üritustes läbi, seega mul on hea meel, et need, kes Äh, siin äh, esile astusid, äh, toetasid poliitilisi reforme. härra Šoflin ütles ka midagi hirmu kohta Albaania rahvuse puhul, ma ei taha siin spekuleerida, ma ei taha siin liiga palju nendele lugudele tähelepanu juhtida, me peame keskenduma edusammudele, see on põhiline et äh, Serbia saaks läbirääkimisi alustada nii kiiresti kui võimalik. proua Koppa mainis mitmeid küsimusi. tahaksin rõhutada, et äh, neljanda kohtumise ajal Tadžitš äh, ja Tadži vahel räägiti paralleelstruktuuridest siin on erinevad arusaamad, millest täpselt jutt käis, kuid äh, läbirääkimised jär-, jätkuvad veebruaris ning ma arvan, et on praegu liiga vara sellele küsimusele reageerida, enne kui tehtakse vastavaid edusamme. ma arvan, et mõlemad pooled äh, investeerivad väga palju poliitilist kapitali selleks, et sellest väga tundlikust äh, tee kitsaskohast välja rabeleda. Euroopa Komisjon mainis ka äh, Francesca Brandneri tõstatatud küsimust äh, korruptsioonivastasest strateegiast ja vastavast ametist äh,. Mm, asepeaminister Vutšitš äh, on äh,, tunnustab et selline amet on vajalik, nad võtavad vastu vastavad seadusandlikud meetmed, nii et asjad liiguvad edasi ja see saab olema palju institutsionaliseeritum tulevikus kui eelnevatel puhkudel. siin mainiti ka gei pride'i Belgradis, ma usun, et see leiab aset kaks korda see pidiva toimuma, kuid see ei toimunud, kaks korda kutsuti mind sinna osalema, kuid ma loodan, et seekord see siiski leiab aset ja ma arvan, et see juhtub kõigepealt Montenegros ja yes ja siis, kui on Montenegro toetus juba olemas, siis äh, ma arvan, et äh, Serbia on palju kaasatum selleks, et öö, äh, seksuaalvähemuste olukorda parandada. härra Tännok ja härra Kukan mainisid artiklit kolmsada viiskümmend üheksa ning Euroopa Komisjon kommenteeris seda. ma pean pidevalt arutelusid härra Vutšitši ja Salakovitšiga, nad teavad, et kui nad teevad oma ülesande poolikult, siis me ei ole sellega rahul. Nad tahavad seda artiklit äh, kaotada, kuid äh, kõige olulisem on lõpetada artiklite kuritarvitamine prokuröride poolt, et selleks, siin oli lihtsalt äh, eesmärk inimesed arreteerida ning neid vangistuses hoida et neilt raha välja pressida, me ei saa siin Balkani riikides mingisugust Venemaad luua, meil on vaja see artikkel kaotada ja me rõhutame seda, et see artikkel on vaja kaotada. edasised õigusreformid on olulised, nagu Eduard ütles, ning paljudel juhtudel, paljude kohtuasjade puhul, mis on äh, Strasbourgi kohtu ees, Äh, neil on pistmist just õigussüsteemiga, järgnevatel päevadel leiavad aset muutused, ma arvan, ning see mõjutab äh, ka tulevikku soodsalt. härra Posselt rääkis äh, põhiseaduse ning selle tõlgendamisega seotud probleemidest. ma olen teatud märkustega nõus, kuid ma arvan, et tema äh, fraktsioon, äh, Rahvapartei, peaks äh, omavahel ära läbi rääkima Belgradi ametivõimudega. see ei ole küsimus, mida raportis lahata, vaid siin on tegemist tulevaste väljakutsetega ning need, see küsimus edeneb, kui meie dialoog muutub selgemaks. nagu ma ütlesin, on mõlemad osapooled küpsemas ja nad on võimelised palju rohkem ära tegema, kui me eelnevalt ette kujutasime. ma ei ole nõus paronesse Ashtoniga, et me peame märtsiks kõik valmis saama, ma arvan, et tema peaks jätkama oma tööd, mingi kuupäeva paikaseadmine ei ole piisav, me peame jätkama tööd Serbia ühiskonna ja seadusandliku süsteemi muutmist ning me peame neid võimalikult palju to-, abistama ja toetama. härra Kovatšik mainis siin teatud probleeme. me külastasime koos Bulgaaria vähemuse esindajaid Serbias, me oleme teadlikud kui vähe on äh, Bulgaaria piirialastele aladele tähelepanu pööratud, majanduslik abi on siin hädavajalik, kuid ma arvan, et selle positiivse õhustiku öö, äh, öö, äh, toel oleme võimeline saama ka, tegema vastavaid e-, edusamme, et seal oleksid bulgaariakeelsed koolid ja institutsioonid. ja ma arvan, et siin on võimalik rohkem ära teha kui enne nagu te teate, enamik probleeme tekivad kohalikul tasandil, kus puudub tugev juhikäsi, kui pehmelt öelda, ja siin on alati võimalik edusamme teha niipea, kui meil on tugevad juhid, kes on võimelised rohkem ära tegema äh, elanike jaoks. mul ei ole siia rohkem midagi lisada härra Salafrakose kommentaarile. ma arvan, et meil õnnestub äh, kompromiss, äh, kokkulepped saavutada lühikese aja jooksul ja ma olen kindel, et lõplik raport võetakse vastu suure või siis piisava enamusega. see tugevdaks seda sõnumit, mida me saadame mitte ainult serblastele ja Serbia valitsusele, vaid eelkõige Lääne-Balkani riikidele ning Euroopa Liidu kodanikele. seega eh, tahaksin lõpetada rõhutades, et eh, me saavutasime palju rohkem viimase aasta jooksul kui eelnevatel aastatel, kui uus valitsus tuli võimule Belgradis, siis oli palju skeptik-, skeptikuid, kes sõna võtsid, kuid nemad peavad oma tööd tegema ja me peame neid aitama äh, nii äh, tihti kui võimalik. aitäh raportöörile, aitäh teile kõigile!